Thank you, Mr Commissioner. suur tänu, lugupeetud volinikukandidaat. nüüd lähme esimese küsimuste vooru juurde ja esimesena saab sõna Kristjanins Karins, ITRE koordinaator Rahvaparteist. suur tänu, esimees, suur tänu, härra Katainen majanduskasv, tööhõive, konkurentsivõime, need on olulised sõnad, mis innustavad kõiki poliitikuid, kõik toetavad neid, seda, kõikides kampaaniates toetame me seda, aga loomulikult küsimus on selles, kuidas me neid eesmärke saavutame. oma sissejuhatuses ütlesite teie ja sellele on viidanud ka härra Juncker, see kolmesaja miljardine investeerimispakett selleks, et nii avaliku kui erasektori valdkonnast. milline roll peaks avalikkuses äh, ja, ja erasektoril selles olema? ja kui see investeerimisraha on olemas, siis äh, mis tüüpi prioriteetidesse peaks seda äh, lisama? kas näiteks taristu valdkonnas, energeetika ja telekommunikatsiooni valdkonnas, mida teie sellest arvate, aitäh? suur tänu, härra Karens. Teie küsimus puudutas seda, kust see raha tuleb ja kuidas seda kasutatakse. meil on vaja uut hoogu äh, tööhõivele, investeeringutele, majanduskasvule. see ei puuduta mitte ainult äh, likviidsust, aga see puudutab ka tõelisi investeeringuid sest see on äh, tõeliste töökohtade eeltingimuseks. ja minu eesmärgiks on uute töökohtade arvu maksimeerimine ja need investeeringud valdkonnas, millele te viitasite, on see, kus meil on seda vaja kasutada, telekommunikatsiooni valdkond, äh, energeetika valdkond ja nii edasi kuigi komisjon ei ole veel paigas, siis oleme me juba äh, tulevase president Junckeriga koostööd teinud selleks, et vaadata, kuidas tuua uut raha, värsket raha sellesse investeeringute paketti. mõistes samal ajal, et me ei saa suurendada riigivõlga kõiki detaile ei saa hetkel avalikustada sest komisjonile ei ole olnud võimalik kõige selle üle järele mõelda ning äh, härra Junckeril ei ole olnud veel võimalust ja aega seda kõikide kolleegidega arutada. kuna meil on vaja rohkem aega selleks, et seda paketti luua, samuti on meil vaja tugevat poliitilist konsensust ja mõned need vahendid võivad äh, olla tundlikud äh, turuvaldkonnas ja seega ei saa ma teile kõigest sellest rääkida. aga üldiselt öeldes me peame toetama nii nõudlust kui pakkumist. ehk siis me peame suurendama Euroopa Investeerimispanga laenuvõimalusi, liikmesriigid peavad äh, rohkem investeerima, meil on vaja paremat ühtset turgu äh, ja selleks, et äh, julgustada neid investeeringuid, aitäh! suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel, Maria Rodriguez äh, majanduskomisjonist. Good morning, Mr Katainen. tere hommikust, härra Katainen. meil on vaja tõelisi muutusi. kas te olete valmis äh, konkreetseid tegevusi ellu viima? ehk siis see, et prioriteediks ei saa olla kiire fiskaalkonsolideerimine, aga pigem investeeringud ja töökohtade loomine. ning teiseks, selleks, et seda teostada, on meil vaja laia skaala, laiapõhjalisi investeeringuid, mitte ainult eravaldkonnast, aga ka avalikust valdkonnast. kolmandaks, selleks on meil vaja rohkem manööverdamisruumi fiskaalvaldkonnas, aga samas on meil vaja ka tugevaid Euroopa vahendeid eriti just, mis puudutab Euroopa Investeerimisfondi ning neljandaks, prioriteetsed reformid peaksid olema innovatsioon ja haridusvaldkonnas selleks, et luua lisandväärtus ja paremaid töökohti arukamas, kaasavamas, rohelimas, rohelisemas ühiskonnas. kas te olete nõus selliste tegevussuundadega? suur tänu, proua Rodriguez, selle küsimuse eest. küsimus on selles, kas me peaksime äh, panema paika investeeringute prioriteedid selle asemel, et tegeleda fiskaalbaasi konsolideerimisega ning äh, läbi uuend-, äh, innovaatiliste ja haridusvaldkonna tegevuste toetama majanduskasvu ja töökohti. ma olen nõus sellega, mida te ütlesite me oleme suutnud taastada usalduse euroala suhtes ja ka Euroopa Liidu suhtes. ehk siis me ei ole enam paanikaolukorras ja minu arvates on meie majandus hetkel uues faasis. nüüd peame me minema rünnakule tuleviku suunas, me peame rõhutama investeeringuid härra Moskovitš ütles eelmisel nädalal kuulamisel, et meil on vaja nii palju avaliku sektori investeeringuid kui vaja ja nii palju erasektori investeeringuid kui võimalik. ja ma pean nentima, et ma olen äh, härra Moskovitšiga nõus, meil on vaja koordineerida äh, koordineeritud Euroopa tegevusi selleks, et minimeerida äh, riigivõlga, eelarve defitsiiti, meil on vaja eelarvega tegutseda nii, et me saaksime rohkem vahendeid kasutusele võtta me peame suurendama Euroopa Investeerimispanga investeerimisvõimalusi, aga samuti ka riiklikul tasandil on vaja seda teha ja ka teiste Euroopa Liidu instrumentide puhul. tahaksin koos äh, härra Junckeriga julgustada ka liikmesriike, need, kellel on eelarve ülejääk, et nad investeeriksid tulevikku, see on oluline nende tarbeks, aga sellega stimuleerivad nad ka Euroopa majandust lisaks sellele on meil vaja ka nõudluspoole meetmeid, näiteks parendada eh, ühtset eh, energiaturgu ja see puudutab ka teenuste direktiiviga seonduvaid tegevusi, aitäh! suur tänu, järgmisena saab sõna ECR-i koordinaator eh, majanduskomisjonist, Kei Swinburne. suur tänu, tere tulemast! lähtudes sellest, mida ütles härra Karins, see kolmsada miljardit äh, investeeringuid, see on tõenäoliselt kõige olulisem osa teie rollist asepresidendina. aga samas mulle teeb muret see, et äh, need vahend ei ole suunatud äh, nende investeeringute suhtes, mida saaks ellu viia erasektor, vaid peaks olema suunatud projektide osas, millel ei ole su-, suudetud kaasata erasektorit näiteks mis puudutab eh, Euroopa Investeerimispanga eurovõlakirju, siis eh, parlament tahtis eh, läbi viia uuringu, millised on need kulud selleks, et tagada, et me ei looks ebaausaid tingimusi, konkurentsitingimusi. kas teil on plaan, kuidas selle teemaga tegeleda, ühest küljest siis avaliku sektori raha, teisest küljest erasektori raha ja teiseks, kas te olete valmis tegutsema, et kui kasutada, et võtta kasutusele ka erasektori vahendid äh, suuremal määral. ja kas peaks äh, ka nende investeeringute kapitalikulu arvesse võtma, aitäh! suur tänu! proua Swinburne, ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlesite avaliku sektori äh, investeeringud ei tohiks üle võtta erasektori investeeringute rolli see on üks meie põhilisi eesmärke, sest ei oleks mõttekas kasutada maksumaksja raha juhul, kui, isegi kui see on avaliku sektori raha sel viisil. ma olen rahul sellega, mida Euroopa Parlament on teinud eelmise aja, ametiaja jooksul, tagades selle, et äh, avaliku sektori äh, raha peaks kasutama äh, katalüsaatorina erainvesteeringute äh, elavdamiseks, see on meie eesmärk. sest meil on puudu avaliku sektori raha, me peame arukalt kasutama näiteks Euroopa Liidu eelarvet selleks, et kaasata rohkem erasektori investeeringuid turg on vahetevahel väga ettevaatlik, kui me räägime keerulistest pikaajalistest äh, projektidest. ja sellepärast on vaja avaliku sektori raha, sest erasektor ei ole valmis kandma kõiki riske äh, suurte projektide puhul. ma olen kindel ja ma tean, et Euroopa investeerimis- pangas on väga palju teadmisi, kus need piirid on ja milline, kuidas saaks nende laenuvõimekust kõige tõhusamalt kasutada. jään ootama koostööd Euroopa Parlamendiga sest teil on väga pikaajaline kogemus nendes küsimustes, kuidas leida parimaid lahendusi äh, maksumaksja raha äh, selleks, et kaasata erasektori raha, aitäh! suur tänu, järgmiseks ALDE fraktsiooni nimel Ramon Tremoso y Balcells, majanduskomisjon. suur tänu, härra Kadanen, tere tulemast taas siia parlamenti. oma kirjalikes vastustes rõhutate te tulevast investeeringute paketti ja me oleme sellega nõus. investeeringud investeeringute eesmärgil on aga viga. meil on Euroopa Liidus näiteid, kus on äh, lennuväljad, kus ei ole lennukeid, kus on äh, rongiteed, raudteed ilma rongideta ja nii edasi ja nii edasi ja mitmeid neid projekte jätkub ka praegusesse. härra Kadanen, kuidas te tagate selle, et projektid, mis tulevase investeeringute paketi alla langevad, on Euroopa huviga, mis toovad, mis toetavad Euroopa Liidu inve-, konkurentsivõimet ja toovad kaasa majanduskasvu. võib-olla olete valmis meiega konkreetsemalt äh, neid plaane jagama, aitäh! suur tänu, härra Tremosa! Teie küsimus puudutas seda, kuidas me saaksime avaliku sektori raha tõhusamalt kasutada ja mitte raisata seda projektidele, mis ei ole, ei too kellelegi kasu. mina, mulle meeldib rääkida maksumaksja rahast, sest osad inimesed arvavad, et Euroopa raha on midagi, mis tuleb kusagilt äh, mustast august. aga tegelikult on see, tuleb see meie kodanike taskust. ja sellepärast peab seda kasutama kõige tõhusamalt, selleks et iga kord, kui me läheme väljapoole me näeme näiteks mingit maanteed või lennuvälja, mille puhul me teame, et äh, seda on rahastanud Euroopa maksumaksjad, siis saame me uhkust tunda komisjon ja Euroopa Liit on üldiselt äh, minevikust õppinud. meil on häid äh, näiteid ja halbu näiteid. ja sellepärast on meil aja, alati vaja põhjalikke äh, mõjuanalüüse, kulutulu analüüse, enne kui me suurte projektide kallale asume ja see on õiglane meie maksumaksjate suhtes üks konkreetseid plaane, mida me ette valmistame, puudutab seda, et me peame projekte valima väga ettevaatlikult ja aitama liikmesriike, et nad saaksid kasutada avalikkuse tuge Euroopa tegevuste heaks, ehk siis need projektid peavad olema hästi planeeritud juba algfaasist peale ja sellega on võimalik selliseid vigu äh, vältida, mida me varem oleme näinud. suur tänu, järgmisena saab sõna Dimitris Papadimoulis, kuue fraktsioon, äh, Econ. härra Katainen, tere päevast! tervitan teid kuue fraktsiooni nimel ja ka Kreeka nimel. Euroopa Keskpank on äh, kuulutanud välja mõningad meetmed selleks, et tegeleda kvantitatiivse leevendusega, ehkki Saksamaa keskpank sellega nõus ei ole. kas teie olete nõus nende meetmetega, mida härra Draghi on välja kuulutanud või olete te samal arvamusel nagu Saksamaa keskpank? härra Juncker teeb ettepaneku, et kolmsada miljardit eurot kasutatakse äh, rahvamajanduse tugevdamiseks. härra Schäuble ütles, et tema ei ole sellega nõus. Spiegelis on selle kohta ilmunud artikkel. mida teie arvate, kas te olete nõus president Junckeri ettepanekuga või mitte? kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal olite te Soome peaminister. Te saite auhinna sotsiaalse solidaarsuse eest. Te olite ainus, kes nõudis äh, Soomelt äh, täiendavaid äh, tagatisi. kas nõu-, õigus oli teil või teistel? tegemist oli väga terava liberaalse poliitikaga, millel oli oma mõju minu koduriigile. aitäh, härra Papadimulis ma ei tahaks hakata Euroopa Keskpanga tegevust kommenteerima, ma ei saaks seda teha, isegi kui ma sooviksin teha, aga mina toetan nende tegevust. me peame tagama Euroopa usaldusväärsuse isegi peale seda, kui pankade varade hindamine on läbi viinud ja stressitestid on läbi viidud. meil on vaja sellist kaitsemüüri selleks, et välismaailmale näidata, et Euroopa suudab kaitsta äh, end kõikide ootamatute ebaõnnestumiste suhtes. ja seepärast tahaksin ma tagada, et me ei kasutaks seda raha enne, kui seda on vaja kasutada. ja loodetavasti ei ole meil vaja neid vahendeid eh, Euroopa stabiilsusmehhanismist kasutusele võtta. Te viitasite siin ka koosmõjudele ning eh, räägin, mis juhtus. ma olin rahandusminister kahe tuhande üheteistkümnendal aastal. minu riik osales juba Kreeka ja Iirimaa finantsabipaketis. mina toetasin ka Portugali äh, abipaketti. meil olid äh, parlamendi äh, valitsu-, valimised ja kümme parteid lubasid, et kui nad saavad valitsusse, siis nad soovivad täiendavaid tagatisi ja pärast valimisi saavutasime me kokkuleppe ning me tagatist Portugalilt ei nõudnud. ja me leidsime, et kui kasutatakse ESF-i, siis äh, nii see läheb, aga me leidsime, et seda tõenäoliselt uuesti kasutada, sest ESM oli kasutusele võtmisel aitäh ja järgmiseks Reinhard Lütikoper, äh, ITRE komisjon Roheliste nimel. suur tänu, tere hommikust, lugupeetud volinikukandidaat. mis puudutab Euroopa investeeringute plaani, tahaksin ma teilt küsida järgmist. kas ma sain õigesti aru, et kärpepoliitikate domineerimine jätkub mis allikatest need uued investeeringud erasektorit peaks tulema? kui palju täiendavaid investeeringuid äh, avalikus sektoris teie arvates on vaja? ja millist rolli mängivad äh, tõhusad lahendused äh, keskkonnasõbralike arenduste väljatöötamisel selle investeeringute paketi valguses? suur tänu, aitäh, härra Pütikohver. Teie küsimus puudutas seda, kust tuleb see uus avaliku sektori raha, kui palju meil seda vaja on ning millist rolli uued tehnoloogiad, eriti keskkonnasõbralikud tehnoloogiad, mängivad tööhõive loomisel. kõigepealt tahan ma väga selgelt välja öelda seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid on taastanud oma usalduse. paljud riigid, kelle puhul äh, oli tegemist riskantse olukorraga, on hetkel turul heas seisus ja ma tahaksin tagada selle, et Euroopa väljendab oma tugevust äh, majanduspoliitika valdkonnas ja väldiks olukorda, kus ühe äh, või paari liikmesriigi tulemused põhjustaks probleeme teistele. me peame jätkama vastutustundliku maksupoliitikaga, aga samas on meil vaja rohkem vahendeid investeeringute valdkonnas enamus neist tõenäoliselt järgmise kolme-kümne aasta jooksul tulevad erasektorist, aga samas on meil vaja ka avaliku sektori investeeringuid. täiendav raha avalikust sektorist peaks tulema läbi koordineeritud Euroopa tegevuse selleks, et minimeerida riigieelarve puudujääke ja riigivõlga. riigid, kellel on jooksev konto ülejääk, näiteks nendelt või ning teised, äh, kes ei ole selles olukorras, peaks prioritiseerima oma riigisektori äh, eelarve äh, selleks, et luua vastavad tingimused ka keskkonnasõbralike küsimuste valdkonnas. meil on vaja tuua turule uued tehnoloogiad selleks, et asendada saastavad tehnoloogiad suur tänu, järgmisena Steven Wolf EFTD fraktsioonist, majanduskomisjonist. Steven Wolf ei ole hetkel kohal ja seega äh, loodetavasti võin mina selle küsimuse esitada. härra Kadanen, oma kirjalikus vastuses ütlete, et meil on vaja vastutustundemat, äh, kaasavamat äh, tööturgu kas liikmesriikide vahel, lisaks ka liikmesriikide sees ja kuidas on see seotud Ühendkuningriigi peaministri sõnadega, et meil on vaja paika panna teatud piirangud vabale liikumisele ja seoses üleüldse nüüd Ühendkuningriigi liikmelisusega Euroopa Liidus? suur tänu selle küsimuse eest inimeste vaba liikumine on Euroopa põhiväärtus. see on üks meie põhiväärtusi ja mina soovin seda tõsiselt toetada. ma olen nõus sellega, mida härra Juncker selles küsimuses on öelnud, ka Mariann Tyson äh, Äh, ütles väga selgelt välja, et vaba liikumist on vaja toetada. me peame tagama selle, et meil ei ole sellist käitumist, mis saab küsim-, seab küsimuse alla vaba liikumise põhimõte. ma tean, et mõned ettevalmistused juba käivad töörühma tasandil ametnikud üritavad välja töötada, mis on need põhilised probleemid, mis äh, on teatud liikmesriikides selles küsimuses. me ei saa endale lubada kaotada oma kodanike usaldust, äh, kaitstes oma põhiväärtusi, näiteks just äh, inimeste vaba liikumise puhul. kui teatud negatiivsed elemendid esile kerkivad, siis peame me lihtsalt nendega tegelema. ja ma loodan, et Ühendkuningriik on hea partner selleks, et kaitsta meie põhiväärtusi ka tulevikus. suur tänu ja järgmisena Barbara Kappel äh, fraktsioonilise kuuluvuseta äh, kodanike nimel lugupeetud juhataja, lugupeetud volinikukandidaat Katainen, viimased aastad on näidanud, et riigid, kelle tööstuse osakaal SKT-st on üsna suur, on kriisist üle saanud paremini kui riigid, kellel eh, tööstuse osakaal SKT-st on väike. aga sellest hoolimata on kriis kaotanud kolm ja pool miljonit töökohta Euroopas. kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuli komisjon välja eesmärgiga, et et äh, soovitakse kahe tuhande kahekümnendaks aastaks tõsta tööstusosakaalu SKT-st Euroopas kahekümne protsendini, aga praegu on tendents vastassuunaline. SKT osakaal juunis kaks tuhat kolmteist oli vähenenud äh, pooleteise protsendi võrra kuueteistkümne protsendini tööstusettevõtted viivad tootmise Euroopast välja, nagu näiteks Austria äh, terasettevõte First Alpine, mis viis osa tootmisest USA-sse. kahekümne kolmandal, kahekümne neljandal oktoobril tahab ülemkogu võtta vastu otsuseid Euroopa Liit kaks tuhat kolmkümmend äh, kohta ning ma tahaks küsida, et mi-, kui suur peaks teie arvates olema tööstuse osakaal kaks tuhat kakskümmend, kaks tuhat kolmkümmend äh, eesmärkides ja milliseid meetmeid te kavatsete rakendada, et seda saavutada? suur tänu, proua Kappel, selle küsimuse eest ma mõistan väga hästi, millest te rääkisite, tulen riigist, eh, mille majandus on ekspordipõhine olnud alati. heaoluühiskonna vundamendiks on tulu, mida näiteks Soome saab väliskaubandusest. ja sellepärast on konkurentsivõime heaoluühiskonna parim sõber riigi puhul, kus avaliku sektori osa on enam kui viiskümmend protsenti, ei saa endale lubada heaoluühiskonna mudelit ilma eduka tööstussektorita. ja sellepärast mõistan ma väga hästi seda, millest te rääkisite. president Juncker on öelnud, et me ei saa lähtuda ainult uutest teenustest praegu on väga keeruline vahet teha, kus on tööstus, toodang ja kus on teenused. traditsioonilised tööstusettevõtted eh, saavad suurt kasu eh, teenuste sektorist. mina sooviksin eh, keskenduda teadusuuringutele. see on üks viis, kuidas luua uusi võimalusi ning traditsiooniline tööstusvaldkond peab samuti ennast uuesti looma, meil on vaja paremat ühtset turgu, näiteks taastuvenergia valdkonnas. meil on vaja õiglast vabakaubanduskokkulepet teiste maailma riikidega, meil on vaja ühtekuuluvust, me ei saa endale lubada kedagi kaotada, meil on vaja kõrgelt, kõrgelt haritud oskustöötajaid konkurentsivõime on väga oluline teema ja me saame seda teha nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil. aitäh, järgmisena Pablo Salba Pidegain Rahvapartei. presidente, vicepresidente, eh, designatio, gracias por sus explicaciones. aitäh, härra esimees, lugupeetud volinikukandidaat, mul on kaks küsimust maja, suureks probleemiks on äh, investeeringute ja krediitide vähedus, vähesus ja selle probleemiga peaks tegelema volinik Hill ning äh, ka, kahjuks äh, paljudel liikmesriikidel ei ole ka ambitsioonikaid plaane, kuidas olukorda parandada, sellega peaks tegelema volinik Moskovitši. milline peaks teie arvates välja nägema koordineerimine teiste, teistes valdkondades, mille eest te otseselt ei vastuta, mis aga mõjutab majanduskasvu ja kas te võiksite palun rääkida ka konkreetsetest meetmetest, mida te tahaksite võtta selleks, et konkurentsivõimet edendada, sest üks otsustavatest küsimustest on loomulikult just ka konkurentsivõime parandamine. aitäh, härra Pidekain. Teie küsimus puudutas äh, seda, kuidas ma hakkan koordineerima äh, tööd teiste volinikega, et parandada konkurentsivõimet ja majanduskasvu ja mis on konkurentsivõime elemendid. alustaksin sellest viimasest küsimusest. kõigepealt investeeringud haridusse ja teadusuuringutesse. siis on meil vaja äh, ka soodsat keskkonda, see tähendab mõistlikku maksustamist. Äh, Soomes me Äh, viisime läbi maksureformi, mille läbiviimisel osalesid kõik äh, era-, koalitsioonivalitsuse erakonnad, me äh, vähendasime ettevõtumaksu kuue protsendi võrra, aga samas suurendasime mõningaid teisi makse. niisiis, selline lähenemine soodustab investeeringuid Äh, sotsiaalne ühtekuuluvus on jällegi üks konkurentsivõime oluline osa. minu koordineerivast rollist kõneldes. ma olen kõnelnud Pierre Moskovitšiga ja Jonathan Hilliga äh, sellel teemal, äh, mida me kõigepealt teeme, kui parlament meid ametisse kinnitab, mida me siis tegema hakkame me tahame siis kindlaks teha konkreetsed infrastruktuuriprojektid või, või mõned muud asjad, mis näiteks finantsturu valdkonnas on teinud ja koos härra Moskovitšiga eh, tahame vaadata, kuidas Euroopa Investeerimispanga vahendeid paremini kasutada ja siis äh, palume ka ülejäänud volinikel meiega kohtuda ja siis jagame niimoodi ülesanded ära me koordineerime oma ühistegevust juba äh, kohe algusest peale, mitte niimoodi nagu siiani, et keegi mõtleb midagi välja ja alles siis jõuab see asi volinike kolleegiumi ette, nii et, et me teeme koostööd juba algusest peale. ja seetõttu meie pakett tegelikult ei olegi veel valmis, sest et me ei ole suutnud äh, kõike üksikasju paika panna, aga ega palju aega selleks ei lähe ja nüüd Elisa Ferreira sotsiaaldemokraatide nimel, härra Katainen Äh, palju olulisem kui teie sõnad on teie teod. Äh, rahandusministrina ja Soome peaministritena olite teie üks säästumeetmete tugevaim toetaja. Te astusite moraalitsevale seisukohale, et patused peavad oma pattude eest äh, karistatud saama. Teie olite äh, esimesed, kes palusid tagatisi probleemidesse sattunud riikidelt, isegi eh, Hispaanialt. Kreeka pidi võtma laene, et teie nõuded, nõuetele vastama. Te eh, nõudsite, et need karmid säästumeetmed veelgi karmimad oleksid selleks, et saada, eh, need riigid saaksid rahalist toetust. Teie venitasite Äh, juulis äh, siin Econi komisjonis te ütlesite, et äh, säästumeetmed ja investeeringud majanduskasv on omavahel lahutamatult seotud. täna te räägite investeeringute stimuleerimisest, miks? kust täpselt see raha tuleb? aitäh aitäh, proua Ferreira. me peame võlgu vähendama selleks, et äh, sünniks majanduskasv ja me peame äh, majandust kasvatama selleks, et äh, võlad saaksid väheneda, seda ütles ka Björn Moskovitši eelmisel nädalal ja ma olen temaga täielikult nõus äh, riigid ja inimesed paljudes riikides on viimastel aastatel pidanud tooma tõesti palju ohvreid. Äh, valitsused olid äh, väga raskes olukorras. Äh, neil tuli kaitsta oma usaldusväärsust, neil tuli võidelda selle eest, et turgude usaldust ta-, taastada. usaldus on hädavajalik selleks, et saaks luua töökohti ja erasektori investeeringuid ligi meelitada nagu ma ütlesin, me oleme nüüd selle usalduse tagasi saanud. ja ma ütlesin, et me peame nüüd tuleviku suunal rünnakule asuma, see tähendab, et me peame äh, mobiliseerima kõik äh, avaliku sektori vahendid nii Euroopa kui ka riiklikul tasandil selleks, et äh, kodanike jaoks luuakse uusi töökohti samuti me peame muutma Euroopa konkurentsivõimelisemaks Äh, kasutades meetmeid nii Euroopa tasandil kui ka riiklikul tasandil selleks, et meie VKE-d äh, omaksid rohkem võimalusi oma tooteid äh, müüa. minu arvates ei ole kõik mustvalge, kas meil on vaja vastutustundlikku eelarvepoliitikat või majanduskasvu, need kaks asja toetavad teineteist ning ma tahaksin rõhuda nendele asjadele, mis meid ühendavad, pigem kui nendele asjadele, mis meid eraldavad. ma olen kindel, et inimesed ootavad meilt head koostööd, nad ootavad koostööd kõigilt erakondadelt selleks, et leida parimad lahendused, parimad praktilised meetmed investeeringute edendamiseks nii avalikust kui erasektorist, aitäh! ja nüüd saab sõna proua Ulfskog tööhõivekomisjoni nimel Order, order, I will give the floor to vabandust, juhtima hakkab nüüd proua Ulfskog ja ta annab sõna Ulrike Trebesiusele ECR fraktsioonist. lugupeetud härra Katainen, teie kirjalike vastuste kohaselt soovite te eriti töötada selle nimel, et vähendada euroalas tööpuudust ja te soovite selleks edendada töötajate vaba liikumist. ma tahaksin teada, kuidas Euroopa Liit äh, kavatseb tulevikus äh, ähm, suhtuda hästi väljaõpetatud äh, noorte inimeste liikumisse ära Lõuna-Euroopa riikidest. kas te ei karda, et tegemist on ajude äravooluga, mis ohustab nende riikide edasist kasvupotentsiaali ja kuidas peavad teised riigid neid töötajaid oma tööturule lõimima? kuidas tuleb tegeleda äh, erinevate mm, haridus, erinevustega haridustasemes ja erin-, erinevate mm, erinevate kvalifikatsioonidega, kas nagu Bologna protsessi puhul on lahenduseks standardite alandamine ja ma tahaks mm, küsida, kas on plaane kaotada ära Saksamaal väga edukas niinimetatud meistritunnistus aitäh, proua Trebetsius. ma, äh, mul on äh, Lõuna-Euroopas sõpru, kes on pidanud oma kodumaalt lahkuma ajutiselt äh, lihtsalt sellepärast, et oma koduriigis neil ei olnud võimalik töökohta leida. ja selles mõttes on jah, inimeste vaba liikumine üsna kurb. inimene on sunnitud oma kodumaalt lahkuma. aga õnneks on äh, olemas äh, võimalus siiski mujal Euroopas töökoht leida. nii et, et jällegi asi ei ole mustvalge, aga ma saan äh, väga hästi aru sellest, kui te räägite ajude äravoolust äh, Äh, see võib tõesti tekitada probleeme äh, nendes riikides, kus noored, ähm, haritud inimesed lihtsalt riigist ära lähevad. meil on vaja pidevalt äh, teha tööd erinevatel tasanditel selleks, et võidelda noorte tööpuudusega. noorsootagatis on minu jaoks üks sellistest vahenditest me saame selle kasutamist kiirendada Eh, Euroopa tasandil, aga me peame hoolitsema ka selle eest, et eh, liikmesriigid tõesti seda vahendit kasutavad. me lõime noorsootagatise esmakordselt minu valitsuse ajal ja ma olen selle üle väga uhke, sest et nüüd on see üle võetud ka Euroopa tasandil ja tahaksin eh, tänada oma endisi kolleege valitsuses, kes aitasid seda kõike ellu viia Te rääkisite ka sellest, et äh, tuleks ühtlustada hariduse kvaliteeti, see on tõesti väga oluline. see on eeltingimus, et äh, ühes riigis saadud haridust tunnustatakse ka teises riigis ning äh, see on tõesti üks vahend, millele võiksime viidata ka riigipõhistes soovitustes, aitäh! ja nüüd saab sõna Mariann Haakin ALDE fraktsiooni nimel, palun, teil on sõna. aitäh, volinikukandidaat, tere tulemast! Eh, eile avaldati tulemused sotsiaalsest üleolukorrast ja tööpuuduse olukorrast ehm, Euroopa Liidus ja ehm, probleem on natukene vähenenud ja Saksamaa Äh, SKT prognoosi on äh, ühe koma nelja protsendi võrra langetatud. Te kõnelesite enne pakkumisest ja nõudlusest, aga see nõudlus on äh, suhteliselt loid ja ei ole mingeid märke, et see hakkaks tõusma. IMF maailma majandusprognoosis ütles, et tuleb suurendada avaliku sektori investeeringuid siis, kui tööpuudus on kõrge, nii nagu ta praegu on Eh, nende arvates on eh, eh, stiimul palju suurem, kui see tuleb laenamisest ja mitte maksude kärpimisest. Teie näite olevat aga teisel seisukohal. Te rääkisite täna investeeringutest ilma uute võlgadeta mina tahaksin teadma, kuidas me neid avaliku sektori investeeringuid saame võimendada ilma uute võlgadeta. jah, te rääkisite siin küll majanduskasvust ja investeeringutest, aga see on nagu muna ja kana lugu, kumb siis ikkagi ennem oli? aitäh, proua Haakin. Te ütlesite, et tegu on muna ja kana looga. ma arvan, et kõigepealt on vaja stabiilsust ja siis on meil vaja investeeringuid. ning äh, niimoodi minu arvates, sealt sünnib minu arvates majanduskasv avaliku sektori raha või, või täiendav, täiendav raha siis investeeringuteks võib tulla mitmetest allikatest. kõigepealt äh, nendest riikidest, kus eelarve on ülejäägis või need riigid võiksid rohkem investeerida. ja niimoodi saaksid nad stimuleerida Euroopa Liidu majandust meil on vaja koordineeritud Euroopa tasandil tegutsemist, meil on mõningaid kogemusi, kuidas teha nii, et avaliku sektori investeeringud äh, ei vii võlgadeni ja puudujäägini. sellepärast, et pige-, pidevalt kasvavad võlad seaksid ohtu meie majanduse taastumise. mina ei tahaks riskida. mina ei tahaks riskida sellega, et meie majandustaastumine äh, äh, peatub lihtsalt sellepärast, et võlakoorem kasvab ja siis saame loomulikult võimeldada ka Euroopa Liidu eelarvet, nagu proua Georgieva möödunud nädalal ütles, kui me ei kasuta kordajaid, kui me ei kasuta Euroopa eelarvet paremini, eh, siis me ju ka ei tea, mis on võimalik. aga kui me kasutame Euroopa Liidu eelarvet tõhusamalt, siis on sellega võimalik ka rohkem ära teha ja siin on meil vaja just Euroopa Parlamendi tugevat toetust. ma tahaksin, et te suhtuksite ka väga karmilt liikmesriikidele, sest meil on vaja ka nende abi ja eh, me tahaksime koos äh, Euroopa Parlamendi ja komisjoniga ühiselt veenda liikmesriiki, et meil on vaja rohkem investeeringuid Euroopa projekti ning lõpetuseks me peame suurendama invest-, Euroopa Investeerimispanga laenu andmisvõimet ja samuti tugevdama teisi eh, rahastamisvahendeid. aitäh ja nüüd saab sõna Miguel Viegas kuue fraktsioonist. lugupeetud äh, härra Kadanen, mind väga liigutas teie sõnavõtt. Portugalis äh, oli meil ka olukord nii, et äh, härra Barroso äh, eelistas minna komisjoni, jätab Portugali hätta, nii et ma saan teie sõnavõtust täiesti hästi aru. aga ma tahaksin teie tähelepanu juhtida mõningatele empiirilistele tõsiasjadele. riigid, kelle avalikus sektori kulutused on kõige suuremad, on need, kes kriisile on kõige paremini vastu pannud, need on need riigid, kes samal ajal on, kelle rikkuse jaotus on ka kõige ühtlasem olnud, näiteks ähm, Soomes on äh, avaliku sektori kulutused kõige suuremad inimese kohta. kas me jätkame sellega, sellise mudeliga, mis hävitab äh, meie sotsiaalriigi ja mis äh, tagab rikkuste koondumise mõningate inimeste kätte või äkki oleks vaja saja kaheksakümne kraadist pööret selle asemel, et äh, vähendada ettevõtete makse, nagu te tegite Soomes, äkki oleks hoopis vaja äh, börsil tehing, toimuvat tehinguid maksustada? aitäh. Teie küsimus äh, äh, oli, et kas me peaksime sissetulekuid stabiilsemalt jaotama ning äh, kas me peaksime äh, palku tõstma äh, selle asemel, et äh, ettevõtte tulumaksu kärpida. mina pärinen ühest kõige parema heaolusüsteemiga riigist ja minu ideed tulenevad sellest süsteemist. meil on võrdsus inimeste vahel kõige olulisem. minu koduriigis ei ole mitte ühtegi erakonda, kes on põhimõtteliselt heaoluühiskonna vastu. nagu ma ütlesin, et äh, ma räägin oma kogemustest, kõik ei, võib-olla ei jaga seda seisukohta, aga äh, minu arvates on äh, kõikehõlmava heaoluühiskonna jaoks kõige olulisem ülemaailmne konkurentsivõime. sellepärast, et riigis, kus on viissada miljonit inimest, kus avalik sektor annab ligemale viiskümmend protsenti kogu majandusest, ei ole võimalik äh, tagada maailma parim haridussüsteem ja kaasav ühiskondlik mudel, kui see riik ei oleks maailmas kõige konkurentsivõimelisem. niisiis, äh, meil on vaja raha väljastpoolt ning ma loodan, et Euroopa sotsiaalmudel Euroopa sotsiaalne turumajandus tugineb just nimelt kõrgekvaliteedilistele töökohtadele, kõrgele haridustasemele, investeeringutele teadus- ja arendustegevusse ning paindlikule avatud siseturule mis annab võimalused traditsioonilistele majandusharudele, aga ka idufirmadele. Jean Lambert roheliste nimel. aitäh, Eh, mul oli väga hea meel, et kuulda teie avasõnavõtus eh, viidet kliimale ja taastuvenergiale, sellepärast et eh, meie leiame, et teie vastutusalaga seoses on siin tõsiseid probleeme. Eh, see ei arvesta sellega, et kliima, finants ja mm, rahandus, majanduskriisiga ei saa tegeleda eraldi. Euroopa strateegias kaks tuhat kakskümmend öeldakse, et üleminek keskkonnasõbralikele energiaallikatele on väga oluline, selleks on vaja arendada inimeste oskusi, see soodustab äh, töökohtade loomist, investeeringuid. tahaksin teada, milliseid argumente ja milliseid meetmeid tahate teie kasutada, et edendada seda üleminekut keskkonnasõbralikule majandusele komisjonis, nõukogus, mida teete sotsiaalpartnerite osas, et selles vallas tõesti sünniksid mingid edusammud ja kõik ei piirduks ilusate sõnadega paberil? aitäh, proua Lambert. väga palju asju tahab tegemist. kõigil on oma kinnisideed ja minu äh, üheks kinnisideeks on äh, taaskasutatavad, äh, taastuvad kütu, kütteallikad ning see on tõesti üks valdkond, millele ma pööraksin väga palju tähelepanu. ma pean tunnistama, et ma ei ole eriti optimistlik, kui vaadata neid äh, keskkonnaalaseid maksustamise ettepanekuid, mis komisjonis praegu arutusel on. liikmesriigid ei taha kasutada neid kõige tõhusamaid vahendeid, mis taastuvenergia edendamiseks on Nad ei taha stimuleerida just parimaid ja keskkonnasõbralikumaid tehnoloogiaid. aga ma teen koostööd ähm, Pierre Moskovitši ja äh, teiste volinikega, kes selle valdkonna eest vastutavad, sest äh, mina ise äh, panin aluse kütuste heitmetepõhisele maksustamisele ja Äh, see on, äh, see seadus on esimesest päevast peale äh, toiminud, heitmete hulk on vähenenud ähm, ja samamoodi lähenesime ka autode maksustamisele, see on loomulikult ainult üks võimalik lähenemine aga komus-, komisjoni kaubandussüsteemide reform on kindlasti üks võimalus ja, ja see reform on komisjonis päevakorral, aitäh! Patrick O'Flynn EFTD fraktsioonist. härra Katainen, volinikukandidaat Hill ei tahtnud kõnelda Londoni City legitiimsete huvide kaitsest. Teie olete mõnes mõttes tema ülemus. kas te ei leia, et eh, kogu Euroopa Liit saaks kasu sellest, kui nende piirides asuks ka maailma juhtiv finantskeskus? või soovitate äh, rohkem mitmekesiseid finantskeskuseid äh, Euroopa Liidus, nagu näiteks äh, Frankfurt, et niimoodi piirata näiteks Londoni domineerimist finantsturul? aitäh! minu jaoks on kõige olulisem et me mitmekesistaksime oma kapitaliturge niimoodi, et raha tõesti läheks sinna, kus seda kõige rohkem vaja on. mina öö, olen rahul, kui London kasvab, ma olen rahul, kui Frankfurt kasvab, kui Pariis kasvab, kui neist kõigist saavad väga olulised finantskeskused, aga kõige rohkem on meil vaja paremat kapitaliturgude liitu. see hõlmab väga paljusid asju. põhiline mõte on see, et kapital saaks liikuda vabamalt ühest riigist teise ning luua paremad rahastamisvahendid, eriti VKE-de jaoks kui äh, uus komisjon äh, peatselt ametisse asub ja kui mind ja Jonathan Hilli ametisse nimetatakse, siis me saame kõigepealt töötada välja just nimelt standardid kvaliteetseks väärtpaberistamiseks, äh, et me saaksime kasutada seda vahendit toetamaks VKE-sid, et nad tõesti rahalist toetust saaksid Eh, siis eh, meil on vajalikud ka ühtsed ja usaldusväärsed standardid piiriülese krediidiinfo andmiseks ning kolmandaks eh, me peame soodustama Euroopa erainvesteeringute turu arengut Äh, nagu ma ütlesin, minu jaoks ei piirdu asi ainult geograafiaga, linnanimedega, rohkem äh, on asi seotud konkreetsete muutuste ja reformidega selleks, et meie ettevõtted saaksid raha, et nad saaksid töökohti luua. aitäh, Nicolas Bey, äh, fraktsioonidele kuuluvate saadikute nimel. härra volinikukandidaat Euroopa institutsioonide praegused äh, suunad näitavad, et Euroopa Liit on praegu pimestunud äh, vabakaubandusest ja äh, kui võeti vastu Amsterdami leping, siis ähm, sellega tühistati ka Rooma lepingu artikkel nelikümmend kaks, mis nägi ette loomu-, liikmesriikide loomulikku arengut. ma arvan, et see oli väga raske viga, kui Teie vastustest ma lugesin välja, et te kavatsete jätkata äh, seniseid äh, arenguid. kas te arvate, et vaja ei oleks äh, uuendada seadusandlust, mis puudutaks töökohtade kaitset, kas te ei arva, et vaja oleks vähendada töötajate ebakindlust? Ähm, pidevalt vaadatakse USA poole, kui Mm, miks meil ei võiks olla see, samasugust seadusandlust äh, nagu on USA-s by American, miks meil ei võiks olla by European õigusakti, äh, mis võimaldaks meil, kuna me ei suuda võidelda Hiinaga, äh, on meil vaja kaitsta oma tööstusharusid ja oma töötajaid. härra Kadanen, võite küsimusele vastata. aitäh ma olen teiega nõus, jah, me ei suuda konkureerida hiinlastega palga osas. Äh, on äh, veel teisigi riike ja piirkondi maailmas, kus palgatase ja sotsiaalne kaitse on palju madalam kui Euroopa Liidu keskmine ja nendega me konkureerida ei suuda. ja me ei peakski üritama nendega konkureerida Äh, kasutades äh, madalaid palku või võimalikult madalaid sotsiaalseid standardeid. Euroopa sotsiaalne mudel äh, tugineb hoopis teistsugustele väljavaadetele. see tugineb kõigi jaoks võrdsetele võimalustele, see tugineb kõrgelt kvalifitseeritud tööjõule, sellepärast et meil on vaja lisandväärtust. see tugineb haridusele ja teadusuuringutele jällegi sellepärast, et meil on vaja lisandväärtust. Euroopa öö, äh, omab väga palju kõrgelt arenenud riike ja seetõttu me ei saa lihtsalt äh, massitoodanguga teenida liiga palju raha või, või teenida liiga palju raha konkureerides siin võimalikult madala palgaga sotsiaalne turumajandus tugineb lisandväärtusele ning äh, sotsiaalne kaitse, turvatunne on äh, äh, väga oluline. ma arvan, et meil on rohkem kaotada, kui me ei saavuta USA-ga kaubandusküsimustes õiglast kokkulepet ja samas me võime töökohti juurde saada, kõrgekvaliteedilisi töökohti ja majanduskasvu ja, ja sissetulekuid, kui meil õnnestub USA-ga sõlmida õiglane kaubanduskokkulepe. aitäh ja nüüd saab David Kaasa Rahvaparteist nime, äh, sõna palun. aitäh äh,, voliniku äh, kandidaat varem rakendasime me säästupoliitikat, et Euroopas valitseva kriisiga toime tulla. täna räägitakse sellest, et meil on vaja uut investeerimispoliitikat ja ma loodan, et see poliitika suudab eh, siin parlamendis kõigi fraktsioonide ühise toetuse leida Te rääkisite kolmesaja miljardi eurosest investeerimispaketist. kui eelarve vastu võetakse, siis peab komisjon meile ilmselt ütlema, millised on prioriteedid ja kuidas seda raha kasutama hakatakse. mina tahaksin teie käest teada, millised on need prioriteedid, mis võiksid su suurendada investeeringuid majandusse ja kuidas me saame lüüa, luua rohkem töökohti, mida meil siin Euroopas praegu nii hädasti vaja on. aitäh härra Kaasa. prioriteedid. me peame keskenduma nii nõudluse edendamisele kui ka pakkumise poolele. meil on mõlemad vaja selleks, et erasektor investeeriks. teiseks, me peame kasutama avaliku sektori vahendeid nii tõhusalt kui võimalik. samuti olen ma kindel, et meil õnnestub leida uusi avaliku sektori vahendeid äh, investeeringuteks. Äh, sellised investeeringud on vajalikud majanduskasvu käivitamiseks. kasutades Euroopa Liidu eelarvet tõhusamalt, kasutades äh, avaliku sektori rahastamisvahendeid paremini kui siiamaani ning julgustades liikmesriike, eriti neid, kellel on eelarve ülejääk, investeerima tulevikku eh, see on äärmiselt oluline, niimoodi me saame rohkem vahendeid, aga samas tahaksin juhtida tähelepanu ka mõningatele prioriteetidele pakkumise poole peal. teenuste direktiivi jõustamine on siin otsustava tähtsusega. Eh, ja kui vaadata Euroopa Parlamendi eh, mitte Euroopa kaarti, kui see dokument äh, näitab meile, kust need uued töökohad võiksid tulla. kakssada kuuskümmend miljardit äh, ühtine turg, äh, turg tarbijatele üleatlandiline kaubandusleping kuuskümmend miljardit, finantsturu väljatöötamine kuuskümmend miljardit jällegi. see on dokument, mis näitab meile, millised on võimalused seega äh, komisjon peab tegutsema koordineeritumalt äh, selleks, et äh, õigusloomealaseid ettepanekuid koostada ja selleks on vaja ka teie toetust, nii et, et võimalusi on palju ning mina ei ole üldsegi pessimist. me lihtsalt peame oma head mõtted kokku koguma ja keskenduma sellele, mis meid ühendab, mitte sellele, mis meid eraldab ja nüüd saab sõna sotsiaaldemokraatide fraktsiooni nimel Uudo Pullmann lugupeetud volinikukandidaat, reaalne investeeringute lünk Euroopa Liidus on kakssada miljardit aastas. nüüd härra Juncker ütleb ja härra Katainen ütleb ka sedasama, et me koostame investeeringute kava, luba, lubame teile, et meil on kolmesaja miljardine, miljard, miljardi eurone investeeringute kava järgnevateks aastateks. ma näen, et äh, on kaks erinevat äh, inimeste rühma äh, reaktsiooni osas. osa ütlevad, et see ei, see on kõik vale, nad ütlevad seda sellepärast, et nad soovivad saada parlamendi heakskiitu ja äh, tegelikkusega on seal sama vähe pistmist kui härra Barroso majanduskasvu paktil ja teised äh, ütlevad, et äh, me oleme sellega nõus enne, kui nad juba teavad, mis asjaga tegemist on ja ma teen teile ettepaneku, te tulete enne selle aasta lõppu parlamenti, tutvustate komisjonides oma paketti, arutate seda kolleegidega ja äh, parlament hääletab seda paketti, et kas te olete nõus seda tegema? Te korduvalt rääkisite Euro Euroopa eelarvest, te palusite meie abi, me oleme nõus teile abi andma, kas te soovite seda parlamendi hääletust, minu jaoks on tegemist väga olulise küsimusega komisjonile hinnangu andmise kontekstis. aitäh, härra Pullmann, teie küsimus puudutas äh, seda, et kas ma tahan entusiastlikult töökohti luua ainult sellepärast, et olen huvitatud volinikuks saamisest, see ei ole päris tõsi. ma olen poliitikas olnud juba üsna palju aastaid ning äh, põhjus, miks ma poliitikaga tegelen, on see, et ma tahan maailma muuta. ma olen parema Euroopa nimel töötanud erinevates ametites ja isegi siis, kui minu erakond oli arvamusküsitlustes äh, juhtkohal, astusin ma peaministri kohalt äh, tagasi, sest ma tahtsin olla volinik parema Euroopa loomiseks. ja mul on väga hea meel, kui äh, seda, seda koormat kanda, kui parlament tõesti mind ametisse kinnitab, tahan tõesti tegutseda töökohtade konkurentsivõime ja investeeringute vallas. kui mind ametisse kinnitatakse, siis tahaksin äh, Äh, korraldada äh, minu alluvuses olevate volinike meeskonna tööd niimoodi, et äh, me saaksime tagasisidet parlamendilt, et me saaksime teie mõtted kokku koguda, et saaksime teada, mida te, teie peate kõige olulisemaks, mida teie arvates investeeringute paketiga peaks tegema. me ei ole seda veel teinud, sellepärast et uut komisjoni sisuliselt ju veel ei ole. aga Äh, ma tahaksin tulevikus tööd korraldada tõesti niimoodi, et äh, volinikud ja mina ise kohtume parlamendisaadikutega ning arutame seda, mida teie asjast arvate. sellepärast, et teie eri-, esindate ju ka erinevate Euroopa piirkondade seisukohti ja see on väga oluline härra president, mul on veel kümme sekundit, ma tahaks saada vastuse hääletuse kohta. et kui tegemist on eelarverahaga, siis ma tahan saada vastust äh, volinikukandidaadilt oma küsimusele. kui ma küsimusest õigesti aru sain, siis see küsimus äh, puudutas eelarvet, ma ei ole päris kindel, kas ma sain küsimusest õigesti aru aga tahan teha koostööd Kristalina Georgievaga selleks, et äh, kasutada meie ühist eelarvet tõhusamalt selleks, et äh, võimendada avaliku sektori vahendeid. samas, kui me tahame anda uut hoogu ja leida uut raha investeeringuteks peame kasutama oma maksumaksjate raha tõhusamalt, et tõesti luuakse nii palju töökohti kui võimalik, aitäh. Hans-Olav Henkel ECR fraktsioonist, palun, teil on sõna. härra Kadanen, teie töökoha nimes on ka sees konkurents Äh, aastaid tagasi oli äh, Leon Brittani nimeline volinik Brüsseli, kes äh, alati esitas ühe küsimuse, kuidas Euroopa puudub, puudutab konkurents, muutub konkurentsivõimeliseks ja vastus oli konkurentsi läbi eurokriisist alates on komisjon aga propageerinud konkurentsivastast käitumist, ta on propageerinud harmoniseerimist. volinik Andor tahab ühtset tööhõive kindlustussüsteem, tööpuuduskindlustust äh, maksukonkurentsi asemel ja nüüd, nüüd tahab komisjon hoopis äh, maksude harmoniseerimist, Juncker tahab eurovõlakirju ja Euroopa Pangandusliit ei ole midagi muud kui liikmesriikide pangandusriskide äh, ühendamine, see võib-olla stabiliseerib mõneks hetkeks eurot, aga mul on teile üks väga lihtne küsimus mida äh, teie arvates äh, teeb see harmoniseerimine Euroopa konkurentsivõimele võrreldes ülejäänud maailmaga? härra Henkel, aitäh küsimuse eest, mis puudutas äh, seda, kas harmoniseerimisest on kasu või ei kas äh, see loob äh, selliseid kunstlikke struktuure, mis konkurentsivõimet ei paranda? minu jaoks tähendab ühtlustamine seda, et äh, kehtivad samad reeglid ja samad tingimused. me peame looma võrdsed võimalused, aga harmoniseerimine ei tähenda, et üks mudel sobib kõigile meie, kes me Euroopa tasandil otsuseid langetame, peame mõtlema väga hoolikalt, millised on need valdkonnad, kus meil on vaja loh-, rohkem harmoniseerimist ja millistes valdkondades meil seda vaja ei ole. tegemist on ka lähimuspõhimõtte küsimusega. niisiis, ma arvan, et on väga palju selliseid küsimusi, kus meil on vaja äh, rohkem ühtset poliitikat, näiteks äh, ühtne turg, näiteks digitaalse sisu ühtne turg, energeetika ühtne turg, see teenuste direktiivi ellurakendamine, need on valdkonnad, kus meil on vaja rohkem ühtlustamist. samas aga on ka väga palju selliseid äh, asju, kus äh, on parem, et asju korraldatakse kohalikul või riiklikul tasandil, sellepärast et see on tõhusam äh, aga seda ainult siis, kui see ei oma kahjulikku mõju ülejäänud Euroopale. aitäh! Dominic Riquet ALDE fraktsioonist, palun! lugupeetud volinikukandidaat ta-, vajadusi ta, taristu investeeringuteks on hinnatud äh, tu, äh, tuhandele miljardile nii et äh, aga Euroopa Liidus ei ole piisavalt vahendeid äh, arvete maksmiseks ja on ainult kolmkümmend kolm miljardit antud äh, muudeks olulisteks valdkondadeks ja erasektori investeeringuid ei õnnestu inve motiveerida selleks, et neid investeeritaks tarit-, taristusse, nii et ma tõesti tahaks teada, kust äh, see kolmsada miljardit võetakse ja mul on kaks äh, täpsemat küsimust teile. esiteks, kas te toetaksite seda, et loodaks Euroopas fond, mis oleks ette nähtud ainult pikaajalisteks investeeringuteks ja mis tugineks ähm, varadele, mis oleks ühine fond ja teiseks, kas te kasutaksite reguleerimisinstrumente selleks, et innustada erakapitali liikumist avaliku sektori äh, taristuprojektidesse, aitäh? Mr Rike, thank you very much. Äh, aitäh, härra Rike. Teie küsimus ähm, puudutab äh, seda, kuidas äh, rahastada suuri infrastruktuuriprojekte iseäranis transpordi vallas ja kust see raha peaks tulema. see on väga oluline osa minu tulevasest tegevusest. see on just nimelt see valdkond, transport on just nimelt see valdkond, mis paneb meid leidma võimalusi uute, uuenduslike rahastusallikate leidmiseks. minu äh, arvates peab avaliku sektori investeeringud kaasa tooma nii palju erasektori raha kui võimalik. kolmsada miljardit ei ole ju ainult raha, osa sellest on jah, likviidne, aga osa me kasutades teistsuguseid meetmeid nagu reguleerivaid meetmeid äh, saame äh, tuua kaasa äh, kolmsada miljardit tegelikke investeeringuid. Euroopa ühendamise rahastu ja selle võimalused ja samuti projektivõlakirjad on asjad, mida saaks kasutada äh, praegusest palju tõhusamalt. meil on projektivõlakirjadega mõningaid häid kogemusi, kuigi äh, jah, tegu on ainult mõningate pilootprojektidega aga ma olen täiesti kindel, et tulevikus projekti võlakirjad mängivad palju olulisemat rolli, eriti suurte infrastruktuuriprojektide puhul. samuti Kapitaliliit äh, ja Solventsus kaks aitaksid ka investeerija, äh, investoritel investeerida reaalmajandusse paremini kui siiamaani. Need on need teemad, millega koos Jonathan Hilliga peame tegelema. suur tänu, Lynn Boylan, kuue fraktsiooni nimel, palun suur tänu. Iirimaa töötus on jätkuvaks probleemiks. Äh, veerand miljonit kodanikest on töötud ja kui me lähtuksime, kui me ei oleks midagi teinud, siis oleks see töö veelgi suurem. erainvesteeringud on kokku kukkunud ning eelarvet on kärbitud kuuekümne kuue miljoni euro võrra. kaks tuhat kümme aastal öeldi Iirimaale et äh, vaatamata sellele, et äh, tänu äh, e-, Euroopa Keskpanga ja pankurite tegevusele kerkis see kriis, pidid kandma vastutuse maksumaksjad. ja öeldi selgelt välja, et euroalal oli eriline kohustus Iirimaa ees ning päästemehhanism peaks arvesse võtma ka rekapitaliseerimist. ma tean, lugupeetud volinikukandidaat, et tol ajal te ütlesite, et äh, tagasijuhatavad tegevused äh, ei oleks sobivad. ja minu küsimus teile on, kas te olete oma seisukohta läbi vaadanud ja kuidas te selgitakse, kuidas Iirimaal on võimalik investeerida äh, nii kaua, kui me peame kandma seda vastutust euroala päästmise eest, aitäh! suur tänu, proua Boylan! Teie küsimus puudutas seda, kuidas on võimalik eh, investeerida tööhõive toetamisse majanduskasvu Iirimaal. seda seetõttu, et Iirimaa eh, tegeleb ikkagi veel täiendavate meetmetega ja Iiri kodanikud on väga keerulises olukorras ma mõistan paljude iirlaste olukorda ja ma pean ütlema, et te olete väga vapper rahvas, võttes vastutuse äh, riigi äh, enda väljakutsete eest. Iirimaa on üks nendest riikidest, kelle puhul ma eeldan, et kus äh, saaks kaasata väga palju erainvesteeringuid, seda riigi konkurentsivõime tõttu, tänu maine tõttu, et hoolitsetakse oma ettevõtete eest isegi keerulises olukorras. ja see on ka üks põhjuseid, miks on meil vaja ühiseid võlakirju, me peame aitma riike paremini kasutada neid vahendeid, me peame leidma uusi finantsvahendeid selleks, et suuri äh, taristuprojekte äh, toetada. me peame tähelepanu pöörama ka teadus- ja arendustegevusele. kõik liikmesriigid on enam-vähem samas olukorras, me peame ennast äh, uuesti kujundama, isegi tugevamad riigid ei saa öelda, et nad on tugevad ka kümne aasta pärast kõik riigid peavad läbi viima reforme selleks, et tagada uut majanduskasvu ja uusi töö, uued töökohad. aitäh ja järgmisena saab sõna Ernest Urtasun Roheliste fraktsioonist, palun. härra Katainen, äkki? härra Katainen, olen siin. Te toetasite äh, äh, neoliberaalseid reforme ja kasinuspoliitikat. Te olite rahandusministrina äh, Kreeka ja Portugali aitamise vastu, te olite eurovõlakirjade vastu juulis, te kirja-, kiitsite Troika proja-, programmi ja nimetasite seda äh, võlgnikest riikide, äh, võlausaldajatest riikide advokaadiks. see investeeringute kava, millest te rääkisite, see ei ole eriti detailne, palun rääkige meile avaliku sektori vahenditest. Need avalik, avaliku sektori vahendid on juba ette nähtud riikide tegevuskavades või ja Euroopa äh, tegevuskavades või äkki nad ei ole veel, kas, kas tegemist on uute vahenditega, kui tegemist on uute vahenditega, kust need tulevad? Ah, vabandust, aga tõlge ei tulnud läbi selles keeles, kas te saite põhimõtteliselt aru, millest jutt käis? härra Urtas, on, teie küsimus oli see, kas eh, et ma olin eh, Kreeka ja Portugali paketi toetamise vastu ja kust peaks tulema raha investeeringute tarbeks. ma toetasin mõlemat Kreeka abipaketti, vastupidiselt mõningatele Soome kodanikele. rahandusministrina veensin ma soomlasi enne parlamendivalimisi, et meil on vaja Portugali toetada. see oli väga ebapopulaarne lähenemine peaministrina ja rahandusministrina olen ma tegutsenud selle nimel, et minu riik on alati osalenud nendes programmides. majanduslikel põhjustel, aga ka solidaarsuspõhimõttest lähtudes. aga see ei ole alati olnud lihtne. inimesed minu riigis, kes kaotasid oma töö kriisi tõttu teistes Euroopa riikides, küsisid õigustatult, miks me peaksime laenama raha nendele teistele riikidele, kes kriisi lõid, isegi kui minul endal ei ole tööd kriisi tõttu. ja ma loodan, et Euroopa poliitikutena suudame me luua sildu inimeste vahel samas mõistan ma väga hästi, et inimesed on pettunud äh, Kreekas, Portugalis, Hispaanias, Iirimaas. ja mina tahaksin inimesi pigem kokku tuua, kui tekitada erisusi. me peame mõistma arvamuste erisusi. uus äh, avaliku sektori raha peaks tulema nendest äh, riikidest, eriti kus on jooksevkonto ülejääk ja lähtudes ka Euroopa Investeerimispanga vahenditest ja teistest raha finantseerimisvahenditest ja paremini kasutades Euroopa eelarvet. meil on vaja koordineeritud Euroopa jõupingutust. aga lõpetuseks tahaksin öelda, et mina tahaksin vaadata tulevikku. me peame oma kodanikele andma julgustava sõnumi, et me oleme kõik ühes paadis, me ei peaks meenutama, mis varem aset leidis, vaid peaksime keskenduma helgemale tulevikule Thank you. Eh, Marko Valli. suur tänu, Marko Valli, palun EFTD fraktsioonist. Sì, qua, sono qua in alto. olen siin üleval, ütleb härra Valli. aitäh, tere päevast, te rääkisite avaliku ja erasektori investeeringutest selle kolmesaja miljardilise äh, investeeringute tegevuskava raames. Te rääkisite finantsinstrumentidest, aga see on väga delikaatne teema. mind huvitab väga see, see teema. räägitakse sellest, et tegemist on mulliga, vaja on äh, seda isoleerida, aga teie ähm, plaanid on hoopis teistsugused. Te ütlesite, et äh, finantssektor mõjutab liiga palju poliitikat. vaja on seda, et äh, Euroopa tavalised kodanikud ei vaesuks. kas äh, ei oleks vaja te reaalset tegevust eraldada finantsmaailmas toimuvast? About... aitäh, teie küsimus puudutas seda, kuidas me saame luua paremad tingimused meie tavainvest-, väikeinvestoritele, nendele, kes kasutavad oma sääste selleks, et osta ettevõtete aktsiaid. kuidas oleks võimalik luua õiglasem rahaturg reguleerides pa-, pankurite preemiaid ja nii edasi. sooviksin tänada volinik Barnier'd see tehtud töö eest selles valdkonnas me peame nüüd tagama selle, et liikmesriigid ja pangandussektor järgib uusi reegleid, mis on viimastel aastatel loodud pangandusliidu elluviimine on samuti ülioluline, sest sellega on võimalik suurendada äh, turgudes stabiilsust. samuti peame tähelepanu pöörama äh, kõrgetasemesele äh, ehk siis nende võimaluste eest, et, et ettevõtted saaksid laenata. raha on Euroopas väga palju, aga millegipärast ei liigu see sinna, kus seda kõige enam vaja on. selleks, et tugevdada heaolu Euroopas, on meil vaja tegutseda ja nagu härra Juncker ütles, siis me peame äh, lähtuma sellest, et erasektor on see, mis loob töökohti, mitte äh, avalik sektor ega Euroopa Liidu institutsioonid. seepärast peame me kasutama neid poliitikavahendeid, mis meil on, selleks et luua parem ühtne turg äh, VKE-dele, meie tööstusele, selleks et äh, luua uusi töökohti. proua Krossstedt Rahvapartei nimel, palun. aitäh, härra Katainen tulen tagasi uue ähm, majanduskasvu strateegia juurde aastaks kaks tuhat viisteist. kuidas te saate tagada selle, et need konkreetsed meetmed, mis selles äh, tegevuskavas ette on nähtud, et ei jääks äh, tühjadeks sõnadeks, vaid et need kiiresti äh, viidakse ellu tugevate konkreetsete õigusaktide kaudu ning mis puudutab projekte, siis väga palju majanduskasvu võiks olemasolevate õigusaktide alusel luua. kas te kavatsete hinnata olemasolevate õigusaktide potentsiaali ühtse turu valdkonnas ning mis puudutab seda kolmesaja miljardilist investeeringute kava, on veel väga palju vaja ära teha energeetika ja digitaalvaldkonnas milliseid meetmeid kavatsete võtta selleks, et tagada, et liikmesriigid ja kohalikud omavalitsused, keda see tihti puudutab, aga kellel ei ole vahendeid, oleks valmis kasutama neid uusi rahastamisvõimalusi? suur tänu selle küsimuse eest. majanduskasvu strateegia vajab rohkem vahendeid kui lihtsalt see kolmsada miljardit investeeringuid. sest kui me tahame kaitsta Euroopa sotsiaalmudelit ja tugevdada äh, oma majandust, siis meie kasvumudel peab lähtuma kestlikest äh, väärtustest. kõrgetasemelised äh, töökohad on üks valdkond, me peame seda toetama koos Marianne Tysoniga. me ei saa heaks kiita sotsiaalset dumpingut, me peame investeerima teadus- ja arendustegevusse, me peame reformima riiklikul tasandil selleks, et tagada konkurentsivõime. ja te ütlesite õigustatult, et me peame ellu viima, rakendama ka selle seadusandluse, mis on juba vastu võetud viitan siin teenuste direktiivile kui ühele näitele. kui meil oleks hästi toimiv, hästi eh, rakendatud, üle võetud eh, teenuste direktiiv, oleks meil Euroopas rohkem töökohti. ma arvan, et eh, me oleme Euroopas majanduses jõudnud uuele tasandile me peame oma tähelepanu äh, pöörama investeeringutele ja millegi uue loomisele. usaldus on taastunud, me peame seda toetama aga me peame ka investeerima, kasutades erasektori raha selleks, et luua parem ühtne turg, isegi ka kaitsevaldkonnas, aga ka energeetika digitaalküsimustes me peame kasutusele võtma kõik need meetmed, mille, meetmed, mille osas on juba otsustatud ning avaliku sektori vahendeid peaksime me kasutama tõhusalt kui senini. suur tänu, Pervanche Perez, sotsiaaldemokraatide nimel, palun. härra Katainen, ma arvan, et Euroopa ei ole suur Prantsusmaa, aga mulle tundub, et te vahel mõtlete, et Euroopa peaks olema suur Soome. ja mul on ka mulje, et te unustate, et isegi härra Barroso et äh, isegi tema jaoks oli Euroopa sotsiaalmudel äh, üks äh, element Euroopa konkurentsivõimes. kui te räägite sellest, et vaja on jõuda tagasi selleni, et inimesed Euroopat usaldaks, siis ma ei saa aru, millest te räägite, sest rohkem kui kakskümmend seitse protsenti inimesi ei osalenud, viiskümmend seitse protsenti inimesi ei osalenud Euroopa Parlamendi valimistel viimasel korral, nii et tõesti, millest me siin räägime? Te saate olema Äh, selle väga olulise projekti eesotsas selleks, et Euroopa äh, kodanikes usaldust taastada, see kolmsada miljardit investeeringute kava, te ei ütle täpselt, mida te sellega teha kavatsete on olemas piisavalt mänguruumi selleks näiteks, kui te sooviksite toetada maksustamist või finantstehingute maksu, teil oleks need võimalused, kui te tahaksite soodustada seda, et äh, liikmesriikide äh, kaasrahastamise määr ei võetaks arvesse äh, SKT te eelarve puudujäägi arvuta, arvutamisel, teil oleks see võimalik. mida te, milline on teie ava, ajakava ja mida te kavatsete konkreetselt teha selle investeeringute tegevuskavaga, kas te panete, kavatsete selle panna parlamendis hääletusele? suur tänu, tänu, proua Perez. Teie küsimuses oli mitmeid vaatenurki, lähtudes sellest, millised on näiteks konkreetsed meetmed seoses investeeringute paketiga ning kas finantstehingute maksu võiks seal kasutada? ja lisaks ka ajastatus, alustaksingi viimasest. president Juncker ütles, et meil on vaja kõigehõlmavat investeeringute paketti, mille me peame määratlema komisjoni eh, esime-, tegevuse esimese kolme kuu jooksul see on see poliitiline suunis, millest mina lähtuksin, kui mind ametisse kinnitatakse. teiseks, oma arvates olen ma väga selgelt väljendanud, kust see avaliku sektori raha investeeringute paketti tuleb. võin veel korrata, paremini kasutatud Euroopa Investeerimispank, paremini kasutatud teised Euroopa finantsvahendid paremini kasutatud äh, kohalik tasandi vahendid, paremini kasutatud Euroopa eelarvevahendite lähenemine ning riiklikud eelarved, eriti nende eelarved, kellel on jooksevkonto ülejääk. ja lõpetuseks, meil on vaja koordineeritud Euroopa tegevust selleks, et tagada, et meie poliitika ei suurendaks riigivõlga või eelarve puudujääki aga ma loodan, et te mõistate, et ähm, ma ei saa kõike avalikustada praegusel hetkel, sest tulevane Euroopa Komisjoni president ja mina ei ole saanud oma tulevaste kolleegidega kõike arutada. ja mõned meetmed vajavad laiemat poliitilist konsensust ja mis võivad mõjutada ka turuolukorda. selleks, et vältida negatiivset turumõju, ei tahaks ma hakata liiga palju detailide üle spekuleerima. ja palun nüüd kõneajast paremini kinni pidada, sest me ei ole ajast ees ja nüüd saab sõna Sampo Terho ECR fraktsioonist, palun suur tänu ja tere tulemast meie komisjoni, härra Kadanen me oleme peaaegu kaks tundi rääkinud, aga mulle jääb ikkagi mulje, et me ei saa teie, ei ole tegevustest väga palju teada saanud, mida te tegelikult plaanite teha. sest kui te soovite meie usaldust taastada, siis on meil vaja konkreetseid näiteid selles osas, mida plaanite teha. Te ütlesite, et te tahate leida innovaatilisi lahendusi ning kasutada avaliku sektori raha tõhusamalt ja paremini kasutada struktuurifonde ja nii edasi ja nii edasi. aga nüüd palun konkreetselt, kuidas te kasutate avaliku sektori raha paremini, kuidas te leiate innovaatilisi lahendusi, mis on need lahendused, millele te viitate? meil ei ole vaja pikki näiteid, aga konkreetne tegevuste nimekiri, mida teie toetate ja palun ärge rääkige rohkem oma heast äh, headest äh, mõtetest, aga meil on vaja konkreetsust nüüd. suur tänu. härra Terho, teie küsimus puudutas, mis on minu konkreetsed äh, tegevused investeeringute paketi osas. kõigepealt, mul ei ole olnud võimalik enne tänast äh, Euroopa Parlamendiga seda teemat alust, arutada, ma sooviksin ka teilt küsida, kuidas te plaanite, äh, millised teie arvates on kõige tõhusamad lahendused? lisaks sellele ei ole mul olnud võimalik rääkida härra Junckeriga ja, ja teiste volinikega, juhul kui me saame Euroopa Parlamendi toe, ehk siis kõik ei saa juba valmis olla. ma ei ole saanud arutada see teemat ka Pierre Moskovitšiga, kuidas kasutada Euroopa Investeerimispanga vahendeid, kuidas äh, teha muudatusi maksunduses selleks, et häid tulemusi saavutada ma loodan, et te mõistate, et kõik ei ole veel valmis, sest uus komisjon ei eksisteeri veel, aga mõned näited. proua Georgieva ütles eelmisel nädalal, et tema tahaks kahekordistada äh, toetuste arvu võrreldes äh, praeguse tasemega. see on üks võimalusi, kuidas Euroopa eelarvet paremini kasutada ja mina toetan seda ettepanekut samuti eh, Euroopa ühendamise rahastu tõhustamine ja projekti võlakirjad tahaksin ka selle, nendele kahele aspektile keskenduda. Euroopa Investeerimispanga osas teen eh, lähedast koostööd eh, president Hoieriga selleks, et vähendada töötust ja toetada väljaõpet ja see on midagi, mis praegu piisaval tasandil ei eksisteeri ma pean tegema tihedat koostööd esimese asepresidendiga Timmermansiga selleks, et vähendada bürokraatiat. parem koordineerimine riiklike pankadega ja nii edasi ja nii edasi. nimekiri on liiga pikk selleks, et paari minutiga sellele vastata, aga loodetavasti saan sellele vastata. suur tänu, järgmisena saab sõna Olli Rehn ALDE fraktsioonist. suur tänu esimees, lugupeetud volinikukandidaat, Teile on ette nähtud olulised äh, ülesanded asepresidendina, kes vastutab konkurentsivõime eest. energia äh, tootmine, mis lähtub kestlikest lahendustest, on selle teema keskmes. tänapäeval on äh, Euroopa liiga sõltuv fossiilsetest energiaallikatest ja energia impordist, eriti Venemaalt Euroopa Parlament viitas sellele, rõhutades paar nädalat tagasi, et me peame olulisel määral parendama Euroopa energiakindlust, sõltumatust ja võimalust vastu pidada välisele poliitilisele survele. küsin teilt, kuidas te asepresidendidena, asepresidendina eh, seda Euroopa Parlamendi eesmärki energia eh, julgeolekut ja energiasõltumatust tagada toetaksite ning samuti, mis puudutab ähm, uueneva taastuvenergiaallikaid, kuidas kui palju te sellest kolmesajast miljardist eurost on määratud äh, rohelist äh, keskkonnasõbralikku majandust toetama, see on oluline teema ka regionaalarengu vaast-, vaatenurgast, mitte ainult äh, Ida-Soomes, mida me mõlemad väga hästi tunneme, aitäh! vastan soome keeles, ütleb volinikukandidaat suur tänu. aitäh selle küsimuse eest, härra Rehn. küsimus puudutas seda, kuidas me energiajulgeolekut saame tagada Euroopas ning teisest küljest, kuidas puhaste energiaallikate täiendava kasutamisega tootmist saaksime suurendada ja seetõttu selle kaudu konkurentsivõimet äh, parandada esimene konkreetne vahend on energiainvesteeringud ehk siis investeeringud ühendustesse ehk siis ühest küljest Iberia poolsaar, Hispaania, Portugal ühendus ülejäänud Euroopaga, näiteks Prantsusmaa kaudu ja teine osa puudutab Soome ühendust eh, Balticconnectoritega eh, ja seekaudu siis ka ülejäänud Euroopaga. selleks, et kumbki see piirkond ei oleks enam eh, selline energiasaar ning mis puudutab uusi, uute energiavõimaluste, uute impordivõimaluste suurendamine, et me ei oleks enam nii sõltuvad Venemaa gaasist. hea võimalus on see, et meil võimalik gaasivoolu eh, ümber suunata juhul, kui olukord seda nõuab. järgmiseks, eh, investeeringud eh, teadus-arendusvaldkonda, mina usun puhaste tehnoloogiate võimalusse suurendada majanduskasvu ja teisest küljest vähendada ka kasvuhoonegaase ja muid heitgaase. energiatõhususe kaudu su-, saame me konkurentsivõimet suurendada ja lisaks ka siseturg. kahjuks on meil ka praegu Äh, protektsionistliku äh, lähenemise tõttu teatud äh, tõkkeid puhastele tehnoloogiatele. meil on vaja üh-, ühist energiapoliitikat selleks, et siseturg saaks toimida energiatoodete osas, aga ka tehnoloogia osas. suur tänu! härra Puusek võtab nüüd juhatamise üle. tänu, aitäh proua Ulfskog juhatamise eest ja nagu ma alguses ütlesin, siis on väga, ja mul on, alustuseks ütlen, väga kahju, et me oleme kümme minutit ajast üle läinud ja seega palun kõigi kolme komisjoni esindajatel ajast kinni pidada. kõik nelikümmend viis liiget soovivad oma küsimuse esitada ja see on meie jaoks väga oluline, et te peate ajast kinni. Paloma Lopes, palun järgmisena. aitäh härra Katainen, Eurotsooni avaliku, avalike investeeringute eesmärgid on üsna ebaselged, ei ole selge, kust see täiendav raha tuleb. erainvesteeringute eesmärgid ei võta arvesse eh, nõrka eh, sisenõudlust eh, ja soovitakse kaitsta hinnataset, aga mitte mm, luua töökohti Euroopa Ametiühingute Liit nõudis, et loodaks kõrge kvali-, kvaliteediga töökohti ja et tagataks see, et investeeringute kaudu me saavutaks produktiivse lähenemise, aga praegu on liikmesriikide vahel väga palju erinevusi. paremad palgad, võitlus maksutumpingu vastu, kas te kavatsete äh, Äh, kavatsed, e-, e-, kavatsete järgida endiselt selliseid kahjulikke struktuurireforme? ühest küljest peab ajast kinni pidama, aga teisest küljest ei tohi ka liiga kiiresti kõneleda, sest see võib tekitada probleeme tõlkega. lugupeetud volinikukandidaat, äh, saate nüüd vastata. suur tänu, proua Paloma Lopes. Teie esimene küsimus puudutas seda, kas ma toetan investeeringute paketti ja avaliku sektori võimekust äh, töökohtade loomisse. jah, ma usun sellesse ja see on minu kohus. ma pean leidma uusi võimalusi ka selleks, et suurendada erainvesteeringute arvu. Euroopas on väga palju vahendeid, aga millegipärast ei äh, anna me Euroopale kõiki neid võimalusi, mida ta saaks kasutada. teine küsimus puudutas seda, kuidas äh, võidelda sotsiaalse dumpingu vastu. tahan väga selgelt välja öelda seda, et sotsiaalne turumajandus tähendab seda, et meil on ühtsed reeglid kõigile. sotsiaalne dumping äh, ei leia kohta Euroopas see läheb vastu olla euro-, sotsiaalse turumajanduse mudeli vastu. see on ainult vahend küll, see sotsiaalne turumajandus, aga ma toetan seda, mida on öelnud äh, tulevane president Juncker selle kohta. näiteks äh, töötajate lähetamise direktiivi peab äh, ellu viima ja ma teen tihedat koostööd Mariann Tysoniga selleks, kes, et seda ellu viia, tema on oma esialgsed plaanid juba välja toonud nii jõustamisdirektiivi äh, kui ka direktiivi enda valdkonnas. meil on vaja laiapõhjalist dialoogi äh, sidusrühmadega selle küsimuse osas. suur tänu ja järgmiseks äh, proua Monika Vana Regikomisjonist. lugupeetud volinikukandidaat Te rääkisite väga palju finantsinstrumentidest, vähe rääkisite struktuurifondidest, aga investeeringute poliitika tähendab ju eelkõige ka territoriaalse ühtekuuluvuse poliitikat ja regionaalpoliitikat. ma arvan, et ükskõik, kuidas see kolmesaja miljardi pakett välja näeb, see mõjutab väga suurel määral ka struktuurifonde ja minu küsimus on, et struktuuripoliitika rahad e- on äh, et juba programmi, programmeeritud äh, linnades ja piirkondades, näiteks äh, selleks, et saavutada Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend eesmärke kliimakaitse vallas, äh, mis on ja muudes valdkondades, need annavad olulise panuse ja kas te võite tagada selle, et investeeringute kindlus on olemas nende lubatud vahendite osas, eriti mis puudutab makromajanduslikku konditsionaalsust, kas te olete samal arvamusel kui regionaalpoliitika volinikukandidaat, et makromajanduslik konditsionaalsus, tingimuslikkus, et see tuleb ajutiselt peatada, kui kriteeriume ei ole võimalik täita? see võib olla meie viimane abinõu selleks, et et äh, toetada regionaalpoliitikat. I... suur tänu. mina tulen äh, ka teatud piirkonnast äh, ehk siis Soome idapiirkonnast ja olin juhatuses, mis tegeles regionaalfondi teemaga, seega see küsimus on mulle väga tuttav. mis puudutab makromajanduslikku tingimuslikkust seoses struktuurifondidega, siis sooviksin öelda, et me peame vältima varasemate vigade kordamist. majanduskriisi äh, üks õppetundidest on see, et me peame lähtuma makromajanduslikust äh, raamistikust selleks, et äh, tagada maksimaalne mõju investeeritavale rahale. sellepärast peame me tagama selle, et makromajanduslikud tingimused on sellised, millega on võimalik luua töökohti, kasutades Euroopa maksumaksjate raha. regioonidel on väga oluline roll uue majanduskasvu loomisel. edukad ettevõtted äh, peavad alati kusagil tegutsema ja nad äh, sõltuvad äh, ümbritsevast keskkonnast näiteks raha, mida kasutatakse oskuste loomiseks äh, teatud piirkonnas, mida kasutatakse kutsehariduses, äh, teadus- ja arendustegevuses, on hästi kasutatud raha. see tähendab seda, et seda peaks suunama ülikoolidele või teaduskeskustele või kutsekeskustele äh, piirkondades ja nagu ma ütlesin, siis me oleme saavutanud makromajandusliku usalduse ja nüüd peame keskenduma majanduskasvule. meil on vaja ühist strateegiat ja saavutada see koostöös regioonidega. aitäh ja järgmiseks proua Tiziana Begin. Signor commissario designato, ho apprezzato molto le sue parole su crescita e investimenti. Mi hanno quasi fatto dimenticare ehm, ma unustasin peaaegu ära, et teie, härra Katainen, te soovisid ta täiendavaid tagatisi Kreekale antava abi puhul ning ma pean ütlema, et me ei saa lubada rohkemat ajakaotust ja lähtuda ainult ja see, mis seni on tehtud, ei ole eriti äh, veenev väga olulised äh, pädevused on äh, pühendumus Euroopale ja sõltumatus, aga ette on nähtud ka see, et Euroopa Liit peaks äh, edendama kodanike heaolu ja nii edasi. kuidas te ühendate selle nõudmise sellega, et te nõuate alati kasinuspoliitika jätkamist, kui te tahate Euroopa Liitu päästa, tuleb ju rõhuda solidaarsusele, see on äh, vastupidine sellele, mida teie teete. ma arvan, et teie isiklikult võidate sellest ametikohast palju, aga ei tea, kas Euroopa sellest võidab. suur tänu. Teie küsimus puudutas seda, kas ma olen sama kadainen, nagu ma enne olin kas ma esindan äh, jätkusuutlikke väärtusi, mida on vaja selleks, et suurendada heaolu ja samal ajal luua töökohti. saan äh, hea meelega kordan veel kord, et ma olen, olen toetanud äh, majandusabipakette Soome parlamendis. Te ajate mind äh, segamini teiste minu Soome kolleegidega, kes esindavad teisi parteisid. mina tutvustasin Soome parlamendis äh, Kreeka abipakette ja toetasin neid ja pean teile ütlema, et äh, see ei olnud väga lihtne mõned kaaskodanikud ründasid mind väga ägedalt selles olukorras ja mul ei olnud kerge tegutseda, mõnes mõttes oli tegelikult kerge tegutseda, sest ma uskusin, et see oli õige otsus majandusliku ja solidaarsuse vaatenurgast. selles mõttes olen ma rahul, kuigi kellelegi need abipaketid ei meeldinud. aga tulles tagasi nüüd heaolu küsimuse juurde. heaoluühiskond on äh, meie põhieesmärk. turumajandus on lihtsalt vahend. turumajandusel ei ole väärtusi, poliitikud peavad turumajandusele oma väärtused lisama. nagu ma mitu korda olen öelnud, me peame keskenduma konkreetsetele meetmetele, et äh, mis veenaksid äh, erainvestoreid ja meil on vaja ka konkreetseid meetmeid selleks, et äh, avalikke vahendeid kõige tõhusamalt kasutada selleks, et luua uusi töökohti. aitäh ja järgmisena saab sõna proua Sirpa Piedikäinen. Thank you. We all know. aitäh, me kõik teame, et äh, majanduslikud ja keskkonnaalased piirid on absoluutsed, neist ei ole võimalik äh, kaugemale minna Äh, ja arvestades, kui palju me oleme juba praegu ära kasutanud oma vahendeid, me enam kuhugi kaugemale minna ei saa. kõige suurem väljakutse on, kuidas luua innovatiivne, sotsiaalselt kaasav majanduskasv, mis oleks äh, ressursitõhus ja arvestaks ka kliimaprobleemidega. tahaksin äh, natuke rohkem kuulda teie strateegiast, kuidas te kavatsete seda teha ja kuidas te arvestate ka kliimavoliniku ülesannetega? aitäh, proua Peedikäinen. tegemist on äh, väga põneva valdkonnaga. kõigepealt on äh, olemas avaliku sektori toetused, äh, mis soosivad vale ja e-, mitte jätkusuutlikku käitumist. mina olen nende eba, nende kasutute toetustega kokku puutunud riiklikul tasandil. nii et, et kõigepealt tuleks vaadata, kuidas li-, riiklikul tasandil saaks kasutada paremaid vahendeid selleks, et vähendada heitmeid ja edendada keskkonnasõbralikku majanduskasvu. Euroopa tasandil peame vaatama ka, kas meil ei ole võib-olla selliseid toetusi, mis ei soosi keskkonnasõbralikkust. ressursitõhusus on asi, mis peaks olema osaks Euroopa pool, äh, poolaastast. me peame looma vahendid, mis võimaldaksid äh, hinnata äh, ka ressursitõhusust. mina tahaksin vaadata ka, kas on võimalik luua uusi uuenduslikke äh, finantsvahendeid mis saaks toetada siis jätkusuutlikku või keskkonnasõbralikku majandust. samuti äh, rahanduspeadirektoraat ja keskkonnapeadirektoraat on loonud äh, mõned rahastamisvahendid või neil on mõtteid, kuidas selliseid rahastamisvahendeid luua, rahastamisvahendeid, mis arvestavad keskkonnasõbraliku majanduse vajadustega. ma ei ole Äh, selle, selles vallas võib-olla väga hästi kursis, aga ma kavatsen seda kindlasti põhjalikumalt uurida. aitäh ja nüüd proua Steinrück. härra Katainen, hoolimata või just äh, struktuurireformide ja kokkuhoiumeetmete tõttu äh, on majanduskasv euroalas ja Euroopa Liidus endiselt väike. Te toetate ju väga kokkuhoiupoliitikat, aga tulemus on see, et tööpuudus on Euroopas jõudnud äh, talumatule tasandile, kaks tuhat kolmteist oli rohkem kui kakskümmend kuus miljonit eurooplast äh, töötut Nad ei saa lihtsalt öelda, et äh, unustage minevikku, vaid neil on vaja head tulevikku. milliseid konkreetseid meetmeid ja tõesti, ma palun, et te räägiksite konkreetselt, see on ka meie otsuse jaoks väga oluline. milliseid konkreetseid meetmeid te tahate äh, võtta selleks, et Euroopa Liit kakskümmend kakskümmend eh, tööhõive eesmärke saavutada ja kuidas te kavatsete edendada noorte garantii kasutamist liikmesriikides ja kuidas te kavatsete mm, parandada töökohtade kvaliteeti Euroopa Liidus? aitäh, palun vastus. proua Steinrück, aitäh selle küsimuse eest see küsimus äh, puudutas äh, fiskaalpoliitika suuniseid, kuidas edendada noorsoo tagatist ja kõrgekvaliteetseid töökohti tulevikus. minu äh, loodetavasti tulevane kolleeg Pierre Moskovitši ütles möödunud nädalal, et me peame vähendama võlga selleks, et meil oleks majanduskasv ja selleks, et on vaja äh, fiskaalpoliitikat. põhimõtteliselt olen ma temaga nõus. ta ütles ka, et äh, iga euro, mis kulutatakse võlateenindusse, on üks euro vähem, mida võiksime investeerida tervishoidu või haridusse äh,. ka selles osas olen temaga nõus äh, nüüd peame üritama palju keskendatumalt vaadata oma probleeme, näiteks noorte tööpuudust, nagu ma juba enne ütlesin, noorsootagatis on mulle väga südamelähedane, kuna minu valitsus lõi selle ja nüüd on see üle võetud Euroopa tasandile. see mõte mulle tõesti meeldib, tegemist on sihtotstarbelise e-, meetmega, mis tõesti vaatab, mis inimestel vaja on ja tahaksin tänada kolleege, kes osalesid selle meetme vastuvõtmisel. tegemist on väga eh, sihtotstarbelise meetmega, igaüks ei vaja samasugust lähenemist, aga jah, mõnede noorte jaoks oleks lahendus kutseõpe, mõnedele praktikakoht, nii et üritan teha Mariann Tysoniga tihedat koostööd selleks, et eh, kõik need vahendid liikmesriikide poolt ka kasutusele võetakse Äh, asi on selles, et meil on vaja äh, kõrge kvaliteediga töökohti, mitte lihtsalt igasuguseid töökohti, sest et niimoodi on võimalik saavutada lisandväärtust, aitäh. Äh, notis Marjas järgmisena. härra Katainen, istun siin, ütleb härra Nott. härra Katainen, te olite Soome peaminister ja erinevatel Euroopa Liidu kohtumistel te andsite oma panuse sellesse, et äh, Kreeka suhtes kehtestati need katastroofilised memorandumid mais kaks tuhat kümme. sellest ajast kuni siiamaani Kreeka on kakssada neliteist miljardit saanud Euroopa Liidult ja äh, Rahvusvaheliselt Valuutafondilt, aga meil on kaks ja pool miljonit äh, töötut. kuidas seda on võimalik seletada, kuhu see raha on läinud, härra Katainen? Äh, Kreeka parlamendi eelarve äh, komisjoni andmete kohaselt on, elab kaks ja pool miljonit kreeklast äh, allpool vaesuspiiri ja väga palju inimesi on ohus, et ka neist saavad vaesed. kas te võtate vastutuse oma poliitika luhtumise eest ning kas tegemist ei ole mitte inimõiguste rikkumisega, kas ei ole tulnud aeg, et Kreeka saaks hüvitise troikalt, kuna ähm, Kreeka olukord on tõesti väga palju halvenenud. aitäh! küsimus ei ole selles, kas mulle meeldib teie küsimus või ei, ma sain aru, mida te öelda tahtsite. Kreeka rahvas on äh, Äh, pidanud üle elama võib-olla kõige hullema majanduskriisi, mida iial Euroopas või mujal maailmas on kogetud. mul äh, on sõpru, kes on äh, kõige hullema läbi teinud, mõned neist on jäänud tööta ja nad küsivad samu asju, mida teiegi, et kuhu raha on jäänud. samas mõned inimesed ütlevad, et me oleme Kreekat aidanud, me oleme neile kahepoolselt äh, raha laenanud või oleme nende laene taganud ja jällegi küsivad inimesed, kus see raha on jäänud. ma loodan, et need positiivsed signaalid, äh, mis tavakodanikuni võib-olla ei jõua, kasvavad, aga tegu on siiski äh, positiivsete signaalide Kreeka eksport näiteks hakkab jällegi tasapisi toimima ja majandus kasvab ja loodetavasti see nii jätkub. ja me peame Kreekat toetama selleks, et Kreeka saavutaks parema tuleviku. ja seetõttu on investeerimispakett väga oluline. me peame kasutama kõiki vahendeid, nii avaliku kui erasektori vahendeid, selleks, et investorid investeeriksid ka Kreekasse see usaldus, mis Kreeka suhtes tasapisi taastub, aitab sellele protsessile kaasa, sest muidu erasektor Kreekasse ei investeeriks. aga ma olen kindel, et eelseisvatel aastatel on olukord parem. ja ma tõesti mõistan, kui raskes olukorras on Kreekas tavalised inimesed. aitäh. ja proua Kaja Kallas järgmisena, aitäh. lugupeetud äh asepresidendi äh, kandidaat, teil on väga ambitsioonikas portfell äh, majanduskasv, tööhõive, investeeringud ja konkurentsivõime on kõik väga olulised teemad, aga kaks sõna on puudu. nutikad investeeringud ja kestlik äh, majanduskasv. ehk siis minu küsimus on järgmine, mida plaanite teha selleks, et kulude äh, Äh, kulud oleks suunatud just äh, nutikatele investeeringutele ja kuidas äh, tagate majanduskasvu, mis oleks ka pikaajalisem? ja soosin vastata soome. aitäh, et kõnekeeles kinni ja eestlasele vastan soome keeles. tere küsimust, Kosk. küsimus puudutas seda, mida me saame teha selleks, et ressurss oleks suunatud nii-öelda nutikasse majanduskasvu mõistan seda küsimust ja võib öelda, et eh, härra Moedas vastutab eh, majanduskasvu selle aspekti eest ehk siis teadusrahastuse valdkonna eest. üks oluline väljakutse kogu komisjonile ja ka hea eesmärk, miks on asepresidendi koordineerivat rolli vaja ja miks Juncker on need kohad loonud, on see, et eh, teadusrahad Euroopas on maailma mastaabis kõige suurem selles valdkonnas, kui me vaatame nüüd eelarvet, kaheksakümmend miljardit eh, struktuurifondides, meil on mitmesaja miljardi ulatuses vahendeid kasutada ja me peame nüüd järele mõtlema, kas need on suunatud sellise nutika või aruka kasvu suunas mõningaid selliseid elemente, näiteks on nutikad eh, transpordilahendused, mis eh, Äh, mille abil inimesed saavad paremini liikuda, aga millega, mis on ka keskkonnasõbralikud, taastuvenergiaallikad, äh, taaskasutavates materjalides toodetud äh, bensiin, tooraine, mis ei sobi toiduks, selle kasutamine biogaasi tootmiseks, need olid mõned näited ja väga palju Euroopas tehakse selle nimel juba, aga me saaksime seda veelgi enam toetada, kui me teadusraha võimalikult tõhusalt kasutaksime. ehk siis mina loodan väga palju nendele, sellele koostööle, mida ma teen teiste volinikega, sealhulgas ka Carlos Moedasega ja Kristalina Georgievaga, kes tegelikult kontrollivad ühte meie kõige olulisemat teemat, ehk siis meie äh, maailma kõige suuremaid äh, rahalisi vahendeid, aitäh! ja Hans Becker järgmisena. lugupeetud volinikukandidaat, mida te tahate konkreetselt teha selleks, et sotsiaalmajanduse algatust äh, tõhusalt ellu rakendada, teades, et äh, Euroopa sotsiaalmajandus kuulub nende väheste kasvavate majandusharude hulka, selle osakaal moodustab hetkel kümme protsenti ja ehm, majandus, kasvupotentsiaal rohelises val-, majanduses on samuti suur, eriti mis puudutab noori. mida te kavatsete et, teha selleks, et e-, edendada ehm, ettevõtete asutamist ja tagada finantseerimiskindlus sotsiaalmajanduses ja mis puudutab neid äh, kolm, äh, nende kolme äh, ja kuidas te kavatsete tõhusalt koordineerida nende kolme voliniku äh, tegevust, kes sama valdkonna eest vastutavad? aitäh! Teie küsimus oli suurepärane jah, Äh, see on ka põhjus, miks härra Juncker tahtis luua sellise koordineeriva rolli asepresidentidele. jah, tõepoolest erinevad volinikud vastutavad nende küsimuste eest, millele te viitasite ja selleks, et vältida sellist traditsioonilist äh, eraldi tegutsemist, peame me väga hästi koordineerima, kes teeb mida selleks, et lõppeesmärk saavutada Euroopa sotsiaalse ettevõtluse algatus on äh, väga huvitav ja, ja väga julgustav algatus, sellepärast et äh, mulle meeldib tegelikult väga üks selle valdkond, kuigi, kuigi sellega on seotud väga palju asju, aga üks äh, on eriliselt minu huvi pälvinud ja see on äh, Äh, riigipõhine aruandlus äh, hargmaiste ettevõtete puhul. minu arvates on see väga innovatiivne lähenemine, asju mitte üle reguleerida, aga kehtestada teatud standardid, äh, kuidas suured ettevõtted, mis tegutsevad mitmes liikmesriigis, saaksid avaldada info selle kohta, mida nad on ühes või teises riigis teinud, mida nad sealt on vastu saanud ja palju nad makse on maksnud. minu arvates on see Äh, vastutustundlik sotsiaalne turumajandus ja see on ka väga hea viis, kuidas suurendada äh, tõesti usaldust selle vastu, et ettevõtted maksavad makse seal riigis, kus nad kasumit saavad. aga tegemist on tõesti väga laiaulatusliku teemaga ja me peame selles vallas tegema väga tihedalt koordineerimist, aitäh! proua Miia-Petra Kumpula-Natri järgmisena. Uh, I will ask two question in Äh, ma esitan kaks küsimust äh, soome keeles finantstehingute maksu ja sotsiaalsete näitajate kohta. lugupeetud äh, volinikukandidaat, ka mina olen uhke Soome noorsoogarantii tagatise osas, aga selle üle ma ei ole uhke, et me ei liitunud finantstehingute maksustamisega, sest komisjon on soovinud leida neid lahendusi, mis oleks Euroopale sobilikud ja teil on väga oluline roll investeeringute paketi kokkusaamiseks ja nüüd kolmandat korda küsitletakse, küsitakse teilt finantstehingute maksustamise kohta. proua Thyssen viitas sellele, et sotsiaalseid indikaatoreid võetakse arvesse makromajandusliku tasakaalustamatuse osas soovituste valdkonnas ma tunnen teid Soome põhjal väga tõsiselt, aga me ei teinud kunagi eelarveettepanekuid ilma, et me teaksime, oleksime teadnud, kuidas need mõjutavad sotsiaalset võrdsust ja tööhõivet. kas te olete valmis neid asju analüüsima? aitäh kõigepealt, mis puudutab finantstehingute maksustamist, komisjon on teinud äh, ettepaneku nendele riikidele, kes soovivad äh, tugevdatud koostööd äh, läbi viia ja komisjoni roll praegusel hetkel on tagada see, et tõhustatud koostööga seondud, seonduvad riigid ei seaks ohtu nende riikide tegevust, kes sellega seotud ei ole ehk siis see on nüüd äh, liikmesriikide äh, otsustada. komisjon aitab liikmesriike äh, sel määral, nagu nad soovivad. Soome ei ühinenud sellega seetõttu, et me teadsime, et Rootsi sellega ei ühine. ja ma arvan, et ma ei pea siin pikalt sellest rääkima, me ei pidanud pikalt võitlema, sest kui me teadsime, et Rootsi sellega kaasa ei lähe. stabiilsusmaksu lõime me mm, Äh, sarnaselt Rootsiga minu ajal, aga pangandussektor leidis, et seal oli teatud erisusi ja see viis selleni, et pangad äh, viisid äh, osa varasid Soomest välja Rootsi ja me kannatasime majanduslikult seetõttu, me ei tahtnud, et see kordaks uuesti. ma ei ole valmis tegema midagi selleks, et pangatöötajad kaotaksid oma töökoha. finantstehingute maksustamine on suurepärane, kui me saaksime seda teha nii, ellu viia nii, et kõik maksaksid seda. nüüd Eh, tööhõive indikaatorid, eh, neid peab eh, arvesse võtma, aga igal juhul peab tähelepanelikult järele mõtlema, kas makromajandusliku tasakaalustamise meede on see õige hetk, sest sinna soovitakse kaasata indikaatorid, mis ennustavad tulevasi kriise, mis võivad aset leida viie-kümne aasta pärast, kui töötus suureneb või sotsiaalne ebavõrdsus suureneb, siis me teame, et midagi on juba valesti praegu. ehk siis need ei anna meile kümne aasta perspektiivi, me teame, et see juba leiab aset. aga igal juhul peame me seda kaaluma, neid indikaatoreid muudetakse vastavalt vajadusele. aitäh ja proua Hanna Virkunen. varapuhe lugupeetud asepresidendi kandidaat härra Kadanen uus äh, vastutusvaldkond, mis teile on antud, äh, majanduskasv, äh, tööhõive, investeeringud, konkurentsivõime on teile tuttav teema. Soomes tuntakse teid poliitikuna, kes on alati oluliselt toetanud investeeringuid, haridust, teadustegevust ja teadust keskkonnasõbraliku kasvu valdkonnast äh, rahandusministrina viisite te Soomes ella, ellu autode maksustamist, millega julgustati inimesi väiksemate heitgaasidega autosid hankima. nüüd on teie ülesandeks suurendada kogu Euroopa uuele kasvukõverale selleks, et tagada tööhõive, majanduskasv, konkurentsivõime millised on teie töö suurimad väljakutsed, kus Euroopa peab järgmiste kuude jooksul äh, õnnestuma selleks, et kõik see saavutataks, aitäh! suur tänu! kõige olulisem on äh, alustada sellest, et äh, meil on vaja stabiilsust et ei oleks kõhklust ühegi liikmesriigi suhtes, me peame tegema kõik selle nimel, et Euroopa oleks tugev ja tekitaks usaldust. majanduslik usaldus on esimene. teiseks see, me peame kasutama avaliku sektori raha, maksumaksja raha uue investeeringute laine toetamiseks ja see on valdkond, valdkondades, kus millegipärast erasektori raha ei ringle ja minu arvates on väga mõistlik investeerida teadus-arendustegevusse. ka ülikoolid on väga tähtis teema. kuigi tööhõive tulemused tulevad teatud viivitusega, siis mina usun sellesse, et Euroopa majandus saab ainult teaduse valdkonna arengu kaudu edasi liikuda. kolmas, energeetika ja transpordisektor. energia hind, selle kättesaadavus, julgeolek on oluline nii kodumajapidamistele kui ka tööstusele Euroopas. lisaks sellele on meil palju piirkondi, kus ei ole veel energia siseturgu, see on täiesti mõistetamatu, et meil ei ole digitaalset siseturgu ettevõte, mis pakub digiteenuseid, läheb USA-sse, siis kahesaja, tal on kakssada kaheksakümmend miljonit eh, ja üks regulatsioon, aga soovides tegutseda Euroopas, on meil kakskümmend kaheksa eri süsteemi, eri maksusüsteemi. küsimus on selles, et me ei ole eh, lubanud eh, majandusel Euroopas piisavalt kasvada, aga hea olukord on see, et meil on kõik vahendid olemas ja me muudame seadusandlust nii, et me saame luua parema siseturu energia ja digivaldkonnas, me saame kasutada avaliku sektori rahasid nii, et kõik pudelikaelad saaks eemaldatud. aitäh ja Sergei Stanishev järgmisena. aitäh, lugupeetud härra Kadanen. nagu te teate, Äh, Junckeri äh, üks suuri lubadusi on kolmesaja miljardine äh, investeerimispakett majanduskasvu ja töös, töökohtade loomiseks ja ei maksa olla üllatunud, et seetõttu on ka väga paljud küsimused selle paketiga seotud. kuidas te saate parlamendisaadikuid veenda, et tegemist ei ole mingi müütilise plaaniga, mis ainult paberile jääb ja et tõesti leitakse värsked rahastamis, rahastamisvahendid nii erasektorist kui avalikust sektorist? Äh, äh, valitseb praegu selline seisukoht, et äh, jagatakse lihtsalt ümber see raha, mis juba olemas on. ning teiseks, kuidas on lugu selle plaani ellurakendamise ajakavaga ja millised on need konkreetsed vahendid ja millistes tööstussektorites tahaksite edendada reindustrialiseerimist, sest et see on Euroopa Liidu tuleviku seisukohalt väga oluline, aitäh! aitäh! Te küsisite, milline on ajakava. kuidas me äh, saame tõelisi investeeringuid ja mitte ainult investeeringuid paberil ja mida teha Euroopa Liidu taasindustrialiseerimiseks. kõigepealt ajakava või ajastus, äh, kui kiiresti neid, need erinevad meetmed hakkavad vilja kandma, see sõltub konkreetsetest küsimustest. Äh, näiteks äh, digitaalne ühtne turg või energiaturg. Äh, kõik saavad aru, et kui tehakse investeeringuid lairibaühendustesse või energiavõrkude ühendustesse, siis hakkame tulemusi nägema üsna peatselt ja sünnivad ka töökohad, aga lõpptulemus ei ole ju luua lairiba, lairibaühendusi või elektrivõrke, vaid Äh, loo, luua parem keskkond ettevõtluse arendamiseks ja siin on ajakava natuke teistsugune. aga kõige kiiremateks vahenditeks, mida saame kasutada, on siis äh, rahastamisvahendid, nagu näiteks äh, Euroopa Investeerimispanga üha suurenev laenu andmise võimus ja Euroopa Liidu või võime ja Euroopa Liidu eelarve taas parem kasutamine kõik räägivad sellest, et Euroopa eelarvet tuleb paremini kasutada ja, ja kõik arvavad, et me mõtleme siin lihtsalt äh, vahendite ühest reast teise ümbertõstmist, aga asi niimoodi ei ole. me peame muutma oma prioriteete ja kui me seda teeme, siis me suudame saavutada ka palju rohkem. nii et ka siit tuleb äh, uut raha ja ma olen juba korduvalt öelnud, et me peame kutsuma liikmesriike üles prioritiseerima investeeringuid. mitte ainult sellepärast, et Äh, see omab stimuleerivat mõju, vaid ka nende enda majandusliku tuleviku pärast. Äh, enamiku küsimusi on esitanud Econi, ITRE ja tööhõive äh, komisjonide kolleegid ja nüüd transpordikomisjoni nimel Markus Piiper. härra Katainen, vahel jääb siin kojas mulje, et rohkem Euroopa raha on vaja ja kõik äh, struktuuripoliitikas ja ülejäänud äh, põllumajanduspoliitikas ja teistes äh, poliitikates muutub heaks, võib-olla ka teisel arvamusel. et niikaua, kuni raha ei kasutata piisavalt ära, kuni seda kasutatakse valesti, vahel isegi kuritarvitatakse, on olemas reserve, mida võiks mõistlikult kasutada. ja see, mida te ütlesite oli veenev, kui te rääkisite sellest, et meil on vaja mõistlikult oma potentsiaale äh, ära kasutada, kasutada võimendavat mõju ja nii edasi. küsimus, mida te saaksite teha oma koordineerivas äh, rollis selleks, et äh, parandada olukorda väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks? aitäh Teie esimene küsimus äh, oli, kuidas vältida äh, avaliku sektori ressursside halba kasutamist. jah, meil on vaja tõesti tõhusat analüüsi enne, kui me suuri projekte alustame. ma arvan, et me oleme minevikust õppinud, et raha on võimalik kasutada väga paljudel erinevatel viisidel, kas siis tõhusalt või mitte nii väga tõhusalt osaks probleemist on see, kuidas anda VKE-dele võimalus osaleda avalikes projektides. ja üks hea vahend on avalike hangete süsteem, mis on läbipaistvam. minu arvates on see äärmiselt oluline, sest niimoodi saab tõesti suurendada läbipaistvust ja vähendada korruptsiooni jah, lihtne on mõista, et on äh, väga palju innovatiivseid, kasvule orienteeritud VKE-sid kogu Euroopas ja need ettevõtted tõesti sooviksid ja suudaksid osaleda äh, avalikes hangetes, kui nad äh, vaid teaksid, et tõesti toimub aus konkurents. see on üks põhjus, asjadest, millega me oleme juba kõnelnud ühisturu eest vastutava voli, volinikuga ja sellest saab tõesti äh, üks meie tegevuse keskpunkte. me peame looma VKE-dele uued võimalused. aitäh, proua Eva Kaili järgmisena kas te võiksite anda meile konkreetsed vastused Äh, konkreetsetele küsimustele. kas äh, teil on äh, hea meel, et Kreeka on turgudel tagasi, kuigi tööpuudus on kohutavalt kõrge, investeeringud ei ole piisavalt, palkade kärpimine ei taastanud lõunapoolsete riikide konkurentsivõimet, äkki peaks veel kärpima? Teile meeldivad väga säästuveetmed, teie sõnul on see ainus viis väärtuste loomisel, kas äh, Äh, te nõuate vaesematelt veelgi rohkem ohvreid, isegi Juncker kritiseeris sellist lähenemist. kas te ei ole Junckeriga nõus? kas te tahate endiselt kärpida sotsiaalseid hüvesid, sotsiaalseid toetusi ja kui Moskovitši valib teist, teistsuguse poliitika, kas siis teie meeskonnajuhina kavatsete teda takistada või aitate oma volinikke, toetate nende algatusi ainult koordinaatorina? ja ja ärge suhtuge üleolevalt meisse lõunapoolsetest äh, liikmesriikidest, kas te ei oleks konkreetsem? aitäh, te esitasite üsna äh, mitmeid küsimusi, ma keskenduksin ühele, mida keegi pole veel esitanud. kas äh, sekkun härra Moskovitši tegevusse, kui ta tahab fiskaalpoliitikat muuta ja te ütlesite, et mina olen öelnud, et säästumeetmed on ainuke viis majanduskasvu loomiseks. kõigepealt ma ei ole kunagi niimoodi öelnud. sest see on minu veendumustega vastuolus ja ma ei tea, miks mõned ütlevad, et mina olevat niimoodi öelnud mina igatahes tean, et ma ei ole kunagi öelnud, et säästumeetmed on ainuke viis majanduskasvu loomiseks aga avaliku sektori rahastamine peab olema usaldusväärne selleks, et äh, asjad saaksid toimida ja nagu härra Juncker on öelnud, me ei saa heaoluriiki luua üha kasvavatele võlgadele. ja ma olen nõus ka sellega, mida Pierre ütles, et iga euro, mille me kulutame võlgade teenindamiseks, on äh, iga euro, mis on rahvalt ära võetud nii et, et äh, meil on vaja usaldusväärset äh, teed äh, parema tuleviku suunas, meil on vaja eelarve tasakaalu ja samas on meil vaja ka konkreetsemaid investeeringuid nii avalikust kui erasektorist selleks, et luua uusi töökohti. minu koostöö Peeriga keskendub just nimelt majanduskasvuga seotuvatele küsimustele. mina ei äh, tegele eelarvepoliitikaga, see ei kuulu minu pädevusse. Äh, Valdis Dobrovskis on see asepresident, kes selle valdkonnaga äh, tegeleb, majanduse juhtimisega. ja mina keskendun töökohtade loomisele ning Ehm, ma arvan, et meie tulev äh, pädevusala on palju parem. Äh, Elizabeth Morin-Chartier. aitäh, lugupeetud volinikukandidaat. Teie kogemused peaministrina, te olete äh, sel ajal väga palju investeerinud noorte tööpuuduse vastasesse võitlusesse ning see annab teile tõelise legitiimsuse selle teemaga tegeleda meie hääletasime selliseid poliitikaid, mis toetavad noorte tööhõivet, vahendid on olemas, mida, kuidas te kavatsete selle poliitikavaldkonna eest vastutava volinikuna äh, selle võimatu ülesandega hakkama saada, et ühe, ühtaegu on vaja keskenduda uutele pädevustele, mis on seotud uute töökohtadega, millest te rääkisite, aga samal ajal võidelda äh, ajude äravooluga äh, sellepärast et mm, see tõesti mm, tähendaks seda, et noorte tööhõive mm, selle tagajärjel suureneks. kas te võiksite palun selgitada? aitäh! noorsoo äh, tagatis on tõesti suurepärane vahend ma olen uurinud natukene, uurinud, mida Austrias on tehtud, sellepärast et seal äh, praktikasüsteem toimib väga hästi. ja kui ma veel Soomes poliitikuna tegutseks, siis tahaksin selle mudeli Soomesse üle võtta. aga me saame seda kasutada erinevates Euroopa paikades, see toimib tõesti hästi, see on tõesti üks näide vaid. veel üks näide me ei ole rääkinud väga palju täna naiste osast tööturul. see on üks äh, äh, alakasutatud potentsiaal Euroopas, me peame julgustama naisi tööturule tulema, minu jaoks on see võrdsuse küsimus, aga see on ka majanduskasvu allikas. ja veel üks asi, me peame maksma Äh, me peame pöörama rohkem tähelepanu puuetega inimeste võimalusele töötada. Nende jaoks on töötamine võib-olla isegi midagi enamat kui lihtsalt raha teenimine. Äh, väga oluline on, et me saa-, inimene saaks oma elu äh, ise kontrollida, enda elu ise kujundada. meie jaoks on see ju väga oluline ja ma arvan, et see ka puuetega inimesed soovivad sama õigust. kui mina olin rahandusminister, siis äh, käivitasime äh, kaheksateist miljoni eurose programmi, mis äh, siis motiveeris just nimelt tööandjaid puuetega inimesi tööle võtma ja see programm toimib tõesti väga hästi. ja inimesed, kes selles programmis osalesid, hindasid seda kõrgelt. niisiis on asju, mm, kus me saame üksteiselt õppida ja me peame oma, nüüd, kus me üritame oma tööd tihedamini koordineerida, on väga oluline, et ka komisjon õpiks siis teiste riikide parimatest kogemustest, aitäh. ja nüüd regi-, regikomisjonilt teine küsimus ja proua Konstantin Skreel. aitäh, härra juhataja. härra Katainen, tulevikus äh, hoolitsete te ka Euroopa ühtekuuluvuspoliitika ja Euroopa teadusuuringute poliitika koordineerimise eest. milliseid konkreetseid meetmeid näete ette et tagada suurim võimalik sünergia nende poliitikavaldkondade vahel ning mida te tahate teha selleks, et toetada äh, piirkondi selles, et nad töötaksid välja oma aruka spetsialiseerumise valdkonnad ning äh, räägiks ka sellest kolmesaja miljardilisest investeeringute tegevuskavast, tegevust. kas teil on ähm, kavas regionaalpoliitika jaoks ette nähtud vahendeid, mida me just oleme piirkondadele andnud, ähm, kasutada teistel eesmärkidel ja kasutada neid vahendeid just äh, komisjoni investeeringute tegevuskavas? aitäh äh, kuigi uut komisjoni koosseisu veel ei ole või me ei ole veel ametis, äh, oleme me proua Georgievaga rääkinud teadusuuringute rahastamisest Euroopa Liidu eelarve raames Horisont kaks tuhat kakskümmend ja sellega seonduvad probleemid, näiteks äh, kaheksa miljardit vist on teadusuuringutele ette nähtud, aga äh, proua Georgieva näitas mulle ka viitkümmend erinevat eelarverida, mis on mõeldud just nimelt teadusuuringute toetamiseks VKE-de tasandil ja mujal. samuti kasutame me raha struktuurifondidest teadusuuringute tegemiseks ma arvan, et äh, Kristalina on selles küsimuses palju pädevam kui äh, mina, aga ma usun tõesti, mida ta mulle ütles ja me peame väga hoolikalt äh, koos struktuurifondide eest vastutava volinikuga seda, kuidas me saaksime ühendada kõik need eelarveread või, või kas seda on vaja teha selleks, et paremaid tulemusi saada Äh, ja mina kaasaksin ka Euroopa Investeerimispanga nendesse aruteludesse või mõned muud rahastamisvahendid. niisiis, äh, meil oleks väga kergesti saa-, võimalik saada paremaid tulemusi, kui me teatud äh, ressursid ühendaksime, struktuurifondid ja näiteks Horisont kaks tuhat kakskümmend ja võib-olla ka erasektorist tuleva raha ja see on just nimelt üks selline valdkond, kus me peame väga tihedat koostööd tegema. aitäh ja nüüd Werner Langen, palun. aitäh, härra Katainen ma tahaksin tulla tagasi Liisa Ferreira küsimuse juurde, et eelkõige tuleb äh, vaadata teie tegusid ja Soome tõesti on äh, moodne äh, riik, kus on vähe võlgu, heal tasemel tööstus, naiste õigused on tagatud, sama palk naistele ja meestele, see peaks olema vasakpoolsete jaoks ideaalseks riigiks. aga hoolimata sellest nõutakse teilt, et te-, tuleks välja lahendustega, kuidas äh, teha võimatuid asju mul on küsimus, kuna avaliku sektori võlakoormus on jõudnud piirini, nagu turud meile näitavad, on meil oma vahendeid vaja tõhusamalt kasutada ja me peame struktuurireforme läbi viima. on, oluliseks küsimuseks on, kas meil õnnestub erakapitali mobiliseerida selleks, et teha avaliku sektori investeeringuid selle asemel, et see pistetaks ähm, hedgefondidesse Singapuris, Luksemburgis või kõikjal mujal maailmas. milliseid ettepanekuid teil on? aitäh. Te ütlesite, et kõige olulisem on saada rohkem raha tõelisteks investeeringuteks, mitte pangaarvetele. seega asi ei ole ainult likviidsuses. meil ei ole tegelikult äh, puudus rahast, meil on puudus äh, Äh, avaliku ja erasektori investeeringutest reaalmajandusse. ja me peame ütlema väga selgelt, et meil puudub nõudlus ja meil puudub pakkumine. Äh, ma olen olnud äh, valitsuse eesotsas, kus on olnud väga erinevate erakondade liikmed ja seega ma tean ühte-teist koostööst ma tean näiteks, et kui te hakkate oma kaaslasi provotseerima, neid, kellega on vaja koostööd teha, siis kasu sellest ei ole. jah, Soome valitsuses me esimesel ametiaja aastal võitlesime, tülitsesime üsna palju, aga siis lõpetasime äh, selle ära, sest saime aru, et iga kord, kui me tülitsema hakkasime, kulus probleemi lahendamiseks tunde. mina tahaksin anda oma panuse äh, ühise arusaamise äh, loomiseks, et mina, härra Langen ja proua Ferreira leiaksime asju, mis meid ühendavad. on asju, mis meid ühendavad, on asju, mis meid eraldavad, aga ma olen kindel, et et äh, on terve rida asju, mis meid ühendavad ja keskendugem neile ja kui meil on rohkem aega, siis võime pärastpoole tülitseda ka aga keskendume nendele asjadele, mille läbi võime midagi uut luua. aitäh. ja nüüd äh, Jens Nilsson äh, transpordikomisjonist. aitäh, istun siin taga, võib-olla teil on raske mind näha. tahaksin tulla tagasi ühe küsimuse juurde, mis, äh, mida juba esitati. nimelt, et Juncker ja Sefkovitš on viimastel nädalatel rääkinud sotsiaalse dumpingu teemast, tahaksin eh, keskenduda praegu transpordivaldkonnale. ma arvan, et Skandinaavias äh, on äh, see rääkinud väga, mänginud väga olulist rolli valimiskampaanias. juttu on olnud ebatervest konkurentsist ja sotsiaalsest dumpingust, mida me pidevalt kogeme kaupade transpordi vallas ning tahaksin esitada küsimuse, mida ma olen juba esitanud. Teie asepresidendina vastutate ka transpordipoliitika koordineerimise eest. komisjonis oleme tihti kohanud inimesi, kes ei taha midagi kuulda sellest küsimusest ja seetõttu on see väga oluline. mida te kavatsete teha selleks, et sotsiaalset dumpingut äh, kaupade transpordis, äh, et selle vastu võidelda? aitäh! Äh, tegemist on väga olulise küsimusega Teil on selles vallas rohkem kogemusi kui minul, aga põhimõte peaks olema selline. isegi siis, kui me Euroopa tasandil investeerime transporti, äh, on meie ülesanne luua mingit lisandväärtust kogu Euroopale, ühendada omavahel inimesi ja turge paremini kui senini. nii et, et üks eeltingimus Euroopa vahendite kasutamiseks peab olema et see investeering tõesti vastab kõigile kriteeriumitele, mis on vajalikud sotsiaalseks äh, turumajanduseks ning sotsiaalne dumping ei saa siin osaks olla. niisiis, kui teil on häid näiteid sellisest äh, käitumisest, siis tahaksin nendest rohkem kuulda, sellepärast et me peame arendama oma vahendeid, et me saaksime paremini aru, millised on Ähm, eh, investeeringute eh, mitte nii head küljed, kui on tegemist sotsiaalse dumpinguga või mingite varimajandussektoritega, siis meil peaks olema eh, paindlikkus need kõrvaldada, nii et, et huvituksin väga teie seisukohtadest. aitäh ja viimane küsimus. Burkhard Palts. aitäh, härra Katainen. tore, et teiega jälle kohtuda kuulamisel. tahaksin teile esitada kolm lühikest küsimust. esimene puudutab Euroopa poolaastat, eriti eh, riigipõhiste soovituste väljatöötamist. asepresidendina eh, tegelete te konkurentsivõimega, kuidas te kavatsete tagada selle, et konkurentsivõime tugevdamine eh, saab riigipõhistes soovitustes olulise koha ning teine küsimus, me tervitame teie selget lubadust, et tuleb rohkem investeeringuid konkurentsivõimesse, eh, aga iga eh, investeeringuga on seotud ka eh, riskid, mis võivad olla suuremad või väiksemad, kuidas te tahate nendega tegeleda ning lõpetuseks te olete korduvalt öelnud, et te tahate teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga, kuidas te tagate investeeringute paketi puhul Euroopa Parlamendi kaasotsustamise õiguse ning kuidas on lugu, kui tegemist on konkreetsete projektide üle otsuste langetamisega, aitäh! aitäh! Teie esimene äh, küsimus puudutas riigipõhiseid soovitusi. parlament äh, on äh, analüüsinud ja selle analüüsi kohaselt vähemalt kaheksateist protsenti riigipõhistest soovitustest rakendatakse ellu nii et, et need soovitused on siiski toiminud osaliselt, kuigi mitte nii hästi, nagu võiksid selles vallas on mul vaja teie abi, sellepärast et teie saate mõjutada ka oma koduriigi valitsusi. mina teen, äh, annan oma parima äh, selleks, et rõhutada riigipõhiste soovituste olulisust, sest tegemist on väga paindliku vahendiga äh, pöörata tähelepanu nendele valdkondadele, kus me õigusloomealaseid vahendeid kasutada ei saa ja need riigipõhised äh, Äh, soovitused on saanud ka üha rohkem osaks äh, Euroopa poolaastast, nii et nende olulisus kasvab. kuidas ähm, aga ohtusid vähendada? Äh, kui kaasatud on erasektori investeeringutesse, siis oht on olemas, risk on olemas, aga riski tuleb ausalt ja õiglaselt jagada, see ei tohi olla ainult avaliku sektori õlul. ja tulud on siis ainult erasektori õlul kui äh, tegemist on ühise äh, projektiga, siis tuleb ka riski jagada. ning seetõttu ongi meil olemas vahendid, äh, mis võimaldavad riskitaset vähendada, sest et ise, eri, iseäranis infrastruktuuri investeeringute puhul erasektor ei taha väga palju riskida ja seetõttu me peame kasutama äh, avalikke vahendeid, et olukorda stabiliseerida, aga kõik peab olema tasakaalus ja lõpetuseks. mina tahaksin äh, ja kõneleja katkestatakse.